kallid kolleegid, ma palun äh, algust teha istungiga. meil on väga tihe päevakord täna ning sel ajal, kui kõik kohtadele istuvad, teeksin ettepaneku kinnitada päevakorra. Äh, tahaksin teile öelda, et punkt kuus see tähendab siis äh, proua Pinkevitš-Jute raport, mis puudutab muudatusettepanekuid, kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamist Erasmus kõigi jaoks kohta lükatakse siis istungi lõppu. niisiis tänase istungi lõppu. ning härra Karbnov on nõudnud, et tema arvamuse eelnõu lükataks kunagisele hilisemale istungile. kuna kõikides keeltes ei ole tõlked olemas. kui kõik on nüüd oma kohtadele istunud, siis tahaksin kõigepealt istungi alguses teha mõningad teadaanded ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et et Euroopa Komisjoni endine tööhõivega tegelev peadirektor äh, härra Richel äh, siin siis Robert Verüš äh, lahkus ametist kahekümne seitsmendal septembril, Robert Verüš Äh, veetis siis kogu oma töökarjääri Euroopa institutsioonides. tegemist oli väga suure Euroopa Liidu teenriga. enne kui ta tegeles, hakkas tegelema tööhõive küsimustega, äh, oli ta äh, Javero Ortoli asepresidendi assistent ja Atelier äh, tundis tollal väga suurt huvi just majandus- ja rahandusküsimuste vastu. hiljem äh, peaaegu siis äh, kogu tema karjäär oligi seotud just nimelt majandus- ja rahandusküsimustega ning ta oli ka peadirektor, kes vastutas maksustamise üksuse ning tolliüksuse tegevuse eest ning selles ametis pidas ta suurt võitlust ettevõtete tulumaksu küsimustes ning konsolideeritud maksebaasi kehtestamises. meie äh, puutusime temaga kokku äh, siis, kui ta oli peadirektor, kes tegeles tööhõive küsimustega ning äh, üsna tihti me oleme volinikuga kõnelenud sellest, kuivõrd hinnati temapoolset panust ning kuivõrd tema nägemus tööhõive küsimustest ja just nimelt eh, sellest rollist, mida Euroopa Sotsiaalfond peaks mängima, oli eh, Äh, tema jaoks väga oluline seda olukorras, kus näiteks tööpuudus oli väga kõrge. Äh, ta äh, kutsus kokku analüüsirühma, et vaadata, kuidas saaks paremini ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi, kuidas muuta seda paindlikumaks, auto iseseisvamaks, selleks, et saaks tõesti reageerida eurooplaste ootustele. ma arvan, et kõik need, kes teda tundsid, imetlesid teda ning eh, tegemist oli tõesti suurepärase inimese, suurepärase eurooplasega, kes eh, võiks olla eh, siis meile kõigile eeskujuks ja tahtsin siis teda tänada ja, ja tahaksin tänusõnad edasi, kaastundeavaldused siis meie nimel edasi anda tema perekonnale. ma tahaksin siis veel kord rõhutada kõigile, kuivõrd me hindasime koostööd temaga nüüd, mis puudutab muid äh, teadaandeid, siis tahaksin öelda, et mm, komisjoni istungite ajakava on natukene muutunud, äh, arvestades meie töökoormust, meil toimub äh, täiendav või erakorraline istung, mis tuleb siis sellesse kalendrisse lisaks, mille me aasta alguses heaks kindime, kuuendal novembril siis kell kolm Äh, seal räägime siis proua Harkini raportist, mis puudutab äh, globaliseerumisega kohandumise fondi ja samuti härra Serkase raportit, mis puudutab äh, töötajate tingimusi. meil to toimub siis istung ka ühiselt majanduskomisjoniga sarnane ühisistung toimus meil ka aasta algusel ning sellel istungil käsitleme konkreetselt siis äh, Äh, majandusliku ja sotsiaalse olukorra, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda Kreekas äh, ning äh, toimub mõttevahetus siis Troikaga, kes juba esimesel sellisel mõttevahetusel olid, kindlasti mäletavad, milliseid teravaid küsimusi seal esitati nii et, et ma loodan, et te olete ka sel korral kohal ning kolmas täiendav istung kolmeteistkümnendal novembril äh, Strasbourgis äh, ja seal vaatame siis läbi ähm, proua Pastose raportile esitatud muudatusettepanekuid ja õiguskomisjon äh, peab siis ka avaldama oma arvamust selle raporti kohta ning samuti vaatame läbi härra Šarovitsi arvamuse mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust. sellega olen teadaanded ammutanud ähm, ja nagu te teate, meie istungid kantakse siis internetis üle. Äh, äh, viienda juuli istungi protokollid on välja jagatud, selle kohta mul midagi lisada ei ole äh, ja kui teil ka märkusi ei ole, siis loeme need kinnitatuks, aga me peame kinnitama ka kolmekümnenda, kolmekümne esimese mai ja kahekümnenda, kahekümne esimese juuni protokollid, ma ei tea, miks see on venima jäänud kas me võime need kinnitada? jah. niisiis äh, jõuame nüüd äh, päevakorra järgmise punkti juurde, tegemist on neljanda päevakorrapunktiga ning äh, see puudutab siis ähm, proua see puudutab siis mu-, kompromissmuudatusettepanekuid proua Harkini raportile ja raporti teemaks on globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond meil on üle mm, kahesaja muudatusettepaneku ning vaatame läbi ka kolmkümmend üks kompromissmuudatusettepanekut. nagu te kahtlemata teate, me oleme natukene edasi lükanud selle raporti läbivaatamist, arvestades neid kõnelusi, mis toimuvad põllumajanduskomisjonis niisiis, nüüd me oleme äh, jõudnud siis sellesse punkti, kus me oleme saavutanud kokkuleppe äh, pädevuste jagamise osas ja ka ajakava osas äh, ja põllumajanduskomisjon tahtis kogu asja lükata des-, detsembrisse ja meie raportööri mõjul ja arvestades ka nõukogus toimuvat arutelude valguses leidsime, et me oleks, parem oleks siiski kiiresti seisukohale äh, Äh, asuda ja otsustada midagi selle fondi osas, äh, näib, et äh, nõukogus praegu on olemas blokeeriv vähemus, nii et, et vaatame, mis saab ja nüüd annaksingi sõna raportöörile, et ta tutvustaks kolmekümmend ühte kompromissmuudatuse ettepanekut. aitäh enne kui ma hakkan kõnelema kompromissidest, äh, mõned lühikesed äh, märkused, mis puudutavad kõigepealt agrikomisjoni arvamuse eelnõu äh, selle arvamuse eelnõu kohaselt kõik viited põllumajandusele ja talunikele on kustutatud, nii et, et seetõttu meie oma kompromissmuudatustes tegime sedasama ja me ei maini siis põllumajandust ega talunikke mitte kuskil teine märkus on see, et meil on endiselt nõukogus blokeeriv vähemus, seal mingeid edusamme ei ole nüüd, äh, mis puudutab neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud, siis kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre. meil toimus üsna mitmeid kohtumisi ning äh, kaks kohtumist peaksid toimuma veel enne, kui toimub hääletus kuuendal novembril üks lahendamata küsimus on äh, veel, see puudutab äh, sotsiaaldemokraatide ettepanekut äh, restruktureerimise kohta. mul on selles küsimuses juba mõned seisukohad, aga mitte kõigilt fraktsioonidelt veel ja loodetavasti, et täna, loodetavasti tänase istungi lõpuks saan ka teiste seisukohad ja siis saame midagi otsustada nii et see on üks suur lahendamata küsimus veel, nii-öelda must auk ja veel üks kommentaar ja ma tõesti teen lühidalt, sellepärast et mind huvitab rohkem see, mis inimestel on kompromisside kohta öelda ja, ja mitte, mitte niivõrd minu seletused. aga üks lühikene märkus, mis puudutab selle globaliseerumisfondi ulatus. tegemist on kompromissiga, Enn, ma tean, et mõned fraktsioonid sooviksid ulatust või reguleerimisala laiendada Äh, ja mina siia äh, praegu ümberstruktureerimisest ei räägi, see on minu jaoks eraldi küsimus, aga ma arvan, et ähm, kui me siin äh, arvestame sellega, et selle fondi ulatust on laiendatud siis äh, sellele vaatamata me peame kinni nendest äh, piiridest, mis komisjon on paika pannud. ja veel mõned lühikesed märkused. kompromissist C on meie eesmärk see, et äh, kõik töötajad suudaksid uuesti leida töö. ma arvan, et selles küsimuses meil on üsna hea koostöö ja mis puudutab kaasrahastamise määrasid, siis me muutsime komisjoni ettepanekut ning me palusime siis seitsmekümne protsendist kaasrahastamise määra nendes liikmesriikides, mis siis saavad vahendeid ühtekuuluvusfondist, sest kui me vaatame neid äh, lähenemispiirkondi, siis äh, Äh, kõrgem kaasrahastamise määr oleks võimalik sellistel riikidel nagu Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa ja me leidsime, et selline kõrgem kaasrahastamise määr oleks äh, sellistes olukordades võib-olla mõistlik. ja raportöörid jõudsid kokkuleppele, et äh, me paneme selle sellise keskmise kaasrahastamise määra siis siia kirja sooviksin saadikutelt tagasisidet kompromissi S kohta, mis puudutab siis äh, elatust. Äh, eriti just viimastes taotlustes on need äh, vahendid, mis eraldatakse just nimelt siis elatuskuludeks, need summad on olnud üsna suured ning eh, seda ka selliste liikmesriikide puhul, kus majandusraskusi justkui ei oleks. niisiis tahaksin teada, mida saadikud sellest arvavad. ning kompromiss D jällegi mind huvitaks, eh, mida te arvate töövõtete eh, ülevõtmistest ning komisjoni seisukoht huvitab mind ka väga, aga ma tahaksin teada, mida komisjon arvab minu poolt välja pakutud ajakavast, sest kõik sõltub ju komisjoni, komisjoni seisukohast, sellega ma oma ülevaate lõpetan ja kuulan ära, mis äh, kolleegidel on öelda, aitäh. Edith Bauer. ja siis Frederik Tarden. Thank you so much uh.... suur tänu tõesti, tehtud on suurepärane töö, aitäh Marianile selle raske töö tegemise eest. mulle tundub, et on teatud lahtisi otsi, näiteks see, mida mainiti, mis puudutab restruktureerimist me rääkisime sellest varem üsnagi palju. nüüd aga on mul tunne, et see ei ole mõistlik sest meil ei ole selgeid arusaamisi või suhteid Euroopa Sotsiaalfondiga selles valdkonnas. ja samuti tundub mulle, et me peaksime pöörama rohkem tänu, tähelepanu sellele, kas on teostatav või mitte. mis puudutab äh, e, elu, elatustaseme kulusid, siis äh, meil on tihtipeale äh, Äh, olnud selline kogemus sarnaseid palveid, et äh, toimetuleku kulud või toimetuleku toetus on üsnagi suur, vaatamata sellele, et äh, globaliseerimisega kohanemise fondist peaks tulema vaid täiendavad vahendid mulle tundub, et siin kompromissis peaksime me andma sellise signaali, et äh, globaliseerumisega kohanemise fondist maksame me vaid äh, teatud täiendavad äh, toimetulekutoetuse vahendid, mitte aga seda põhitoetust, mille maksab riiklik süsteem see on nüüd küsimus, mul ei olnud äh, võimalik seda veel kontrollida. tundub, et äh, üsnagi tõhus oli see, et kustutada ära põllumajandustootjad või talunikud, aga ma ei mõista, miks kompromissis G on viidatud ÜPP-le mulle tundub, et teised kompromissid on enam-vähem vastuvõetavad. ma tahaksin aga küsida, kas kompromissettepanekus R me rääkisime, et äh, see fond ei ole vahend või lahendus kriisile mul on väga hea meel selle üle, et igale poole lisati sõna ootamatu, unexpected, kompromissis R, aga seda ei lisatud. ja ma paluksin see lisada ka kompromissettepanekusse R, see unexpected ehk ootamatu, kui võimalik, suur tänu. Ähm, merci. aitäh, äh, Frederic Tarden järgmisena aitäh! kõigepealt äh, aitäh raportöörile äh, nende kohtumiste eest, mis meil toimusid ja kompromissmuudatusettepanekute eest, mis üldiselt äh, on meie soovidega kooskõlas, tahetakse vähendada tähtaegu ning äh, suurendada siis nende töötajate arvu, kes äh, võiksid sellest äh, fondist abi saada ning samuti kehtestada nõudmised, mis on kooskõlas tulemustega, ma arvan, et see kõik läheb selles suunas, mida me oleme soovinud, aga meil on ka mõned konkreetsed küsimused, konkreetsed küsimused. Te mainisite Eh, seda, et eh, töö, töötajad võtavad üle selle ettevõtte, kus nad on töötanud, minu arvates on eh, väga oluline, et et selline, selleks saaks raha kasutada fondist, nii et, et, et töötajad saaksid näiteks ära osta siis need ettevõtte töövahendid nüüd, eh, mis puudutab kompromissi S, mida te mainisite ning eh, kus te tahtsite teada, millised on meie seisukohad selle toimetulekutoetuste osas, eh, siis meie arvates on siin tegemist västa, väga huvitava täiendusega, täie-, täiendusega teistele meetmetele ja ma arvan, et see võib teatud juhtudel olla kasulik ning minu arvates oleks äh, töötajale kahjulik, kui me selle võimaluse välja jätame. mis äh, puudutab nüüd neid kriisikriteeriumeid, ka seda me oleme arutanud äh, oma kohtumistel, ettevalmistavatel kohtumistel. väga oluline on säilitada see mõte, et me tõesti saaksime ka kriisi kontekstis seda fondi kasutada Äh, ma tean, et äh, väga, väga palju on selliseid riike, kes on praegu äh, selle kriisierandi vastu, pikendamise vastu, on tegelikult neid kriisikriteeriume kasutanud. nii et, et minu arvates tuleks see erand säilitada, ähm, mis nüüd puudutab põllu, põllumeeste või talunike väljajätmist, siis jah, tore, et põllumajanduskomisjon sellega nõus oli, siis jätame ta välja ja nagu te juba mainisite, on ka selliseid eh, teemasid, eh, mille üle me oleme vaieldanud, vaielnud, eh, teemasid, mida me ei ole võib-olla tahtnud muudatuste kaudu sisse tuua, mis puudutavad konkreetseid sektoreid näiteks Äh, ning ma arvan, et me peaksime ühiselt äh, arutelusid jätkama nendes valdkondades, äh, sest kahtlemata on meil Euroopas sektoreid, mis on raskustes, sektoreid, mida ootab ees restruktureerimine ning tihtipeale teatud sektorites meile esitatakse abitaotlusi ning ma arvan, et läbi menetluse, mis võimaldaks Äh, reageerida kiiremini või võib-olla isegi äh, ennetada äh, konkreetseid olukordi, mis võivad teha, näha ette konkreetseid rahastamisvahendeid teatud sektoritele. niimoodi saaksime me veelgi kaitsta neid töötajaid, keda globaliseerimine ja kriis mõjutab ning ma arvan, et see oleks ka täiesti kooskõlas meie kolleegi härra Serkase raportiga Äh, nii et, et mis puudutab restruktureerimist, ma arvan, et me peaksime selle üle kõik ühiselt mõtlema, et äh, sellepärast, et äh, see on kasulik ja kasulik oleks ka pöörata sellele küsimusele seda tähelepanu, mida ta pälvib, jah, ja nõukogus tõesti on teatud riigid, kes on tõrksad, aga Eh, kui meil on läbirääkimiste aluseks sellised ambitsioonikad plaanid ja kui me suudame nendes eh, veenda ka teisi, eh, võib-olla näiteks kas või me võiks, võiksime neid veenda, et näiteks ka nendes riikides, kus inimesed on kõige skept-, skeptilisemad, oleks võimalik sellest fondist kasu saada, nii et, et võib-olla peaks aruteludes sellistele asjadele keskenduma Äh, proua Lamber. Uh, suur tänu, proua esimees. mina räägin meie variraportööri proua Cornelissoni eest, kes hetkel ei saanud siin osaleda. ma ei saa küll seega kõigile küsimustele vastata, mis Mariann Harkin tõstatas. ma tahtsin aga edastada tema tänusoovid hea koostöö eest, mis selle dokumendiga seoses on tehtud. mõned teemad on, kus me soovime keelelahendusi täpsustada, näiteks E, e muudatusettepanek, mis oli esialgu sada, mis e, valdkonnad on e, tõesti puudutatud sellest koolitustegevusest, mida me pakkuda soovime. samuti on rõhutatud seda teemat, mis on kompromissis S, mis puudutab toetusi ja jällegi me oleme nõus enamusega, mis on öeldud, et need on täiendavad toetused, need ei asenda toetusi, need on seotud koolitustegevuste või muude vastavate ähm, ettevõtmistega varem oleme me, meie komisjonis olnud väga kriitilised selles suhtes, et see ei ole mingi asendus eh, liikmesriikide kohustustele. loomulikult oleme me nõus, kuidas nüüd täpselt viisakalt seda öelda, see positiivne noot, mida liikmed on välja toonud, mis puudutab seda seost põllumajandusega, vähemalt eh, kohtleme nüüd kõiki töötajaid võrdselt mis puudutab kompromissi teed, ehk siis äh, ülevõtmised, siis äh, põhimõtteliselt me ei ole selle vastu, aga me tahaksime vaadata, kuidas see sobib kogu selle meetmega. ja ma arvan, et meil on võimalik selle kohta anda tagasisidet äh, raportöörile just selle teemaga seoses, mis ta on tõstatanud. samuti see, mis puudutab reguleerimisala, siis meie leiame, et see läheb õiges suunas, suur tänu! aitäh, kas keegi veel sõna soovib? kui sõnasoovijaid ei ole, siis kas komisjon soovib sõna võtta? ja iseäranis, et selgitaksite kogu teksti, aga et te vastaksite ka proua Baueri küsimusele et, et kuidas need toetused, mida fondist rahastatakse, Äh, on äh, kooskõlas äh, liikmesriikides kehtivate seadustega või kuidas nad saavad neid liikmesriikides ette nähtud toetusi täiendada, äkki te selgitaksite seda täpsemalt? härra Vaskes komisjoni nimel. suur aitäh, tahaksin tänada teid kõiki selle väga olulise töö eest, mida te olete teinud enne kui ma vastaksin konkreetselt sellele küsimusele, siis äh, raportist üldisemalt äh, äh, sellest, et ta soovitakse täiendavat infot. ma ei saa teile küll praegu päris ammendamata vast-, vastata, aga mina mina ei näe mingeid probleeme selles, kui me hakkame siit fondist rahuldama ka neid taotlusi, mida teie mainisite ja me üldse seda menetlust kiiremaks muudaksime. teine küsimus, mida mainisite, lugupeetud esinaine kõik toetused ja kõik teenused, mida kaasrahastatakse sellest fondist, on siis täiendavad nende, lisaks nendele kohustustele, mis eksisteerivad siis vastavalt siseriiklikule õigusele. ning need toetused äh, äh,, neid peab siis, neid peavad rahastama ettevõtted, nii et, et kõik need toetusmeetmed, mis on äh, töötajate jaoks ette nähtud äh,, Äh, ja ma ei räägi siin praegu äh, kaasrahastamisest, ma räägin äh, nendest kohustustest, mis sellest määrusest tulenevad. ja siia lisanduvadki siis need liikmesriigide kohustused ja see, sealhulgas siis ka toimetulekutoetus see on liikmesriikide seadustes kirjas, näiteks on tihtipeale töötajatel õigus koolitusele ning eh, ma arvan, et selline lähenemine on eh, täiesti eh, õigustatud, et siin näiteks sotsiaalfondi vahendeid võib samuti kasutada. aitäh. proua Haakin. suur tänu, aitäh kolleegidele. kõigepealt proua Bauer jah, tõesti, mitmed viitasid toimetuleku küsimusele, see on täiendav probleem on selles, et äh, viimastes taotlustes oleme me näinud, et täiendava toetuse taotlus, mida liikmesriigid on soovinud, on minu arvates olnud äh, ülemäära suur. üks konkreetne taotlus soovis kuusteist eurot tunnis toetust saada ja ma arvan, et variraportööridega peaksime me arutama ja leidma sellise viisi, jah, loomulikult üks täiendav, väike täiendav toimetulekutoetus võib olla kättesaadav, aga arvestades äh, seda kogemust, siis mõningad taotlused on olnud äh, liiga suured ja meie seisukoht selles suhtes on üsnagi selge mis puudutab kompromissi G, siis üsnagi selge, et ÜPP peaks sealt kustutama ja äh, ja ma olen lisanud see sõna ootamatu sinna kriisi juurde. Äh, toimetulekutoetuse küsimus veel kord ja mõistan seda, mida kolleeg ütles, mis puudutab restruktureerimist. teeksin siinkohal ühe märkuse. me ei tee seda põllumajanduse huvides, põllumajandustootjate huvides, sest see oleks olnud konkreetset tüüpi restruktureerimine me oleksime eeldanud äh, teatud muutusi tänu kaubanduskokkulepetele ja nüüd on see välja jäänud siit, kuid ma arvan, et me peaksime maha istuma ja arutama, kas me suudame leid-, saavutada ühise seisukoha ja seda siia lisada. ja võib-olla ka komisjoniga selle üle arutama, nii nagu ka teie teate, siis äh, see oli osa esialgsest eelnõust, mis komisjon ette pani, kuid äh, me vaatame nüüd, äh, milline on see täiendav seisukoht. proua Lambert, suur tänu teie panuse eest, jällegi me oleme rääkinud juba toimetuleku te toetuse teemast äh, ülevõtmised on midagi sellist, mida me peame täpsustama, me peame vaatama, kuidas see reaalsuses ähm, toimib seoses fondiga ajakava tihedamaks muutmine on vastuvõetav ja ma arvan, et ma olen nüüd kõigele vastanud, mul ei ole midagi rohkem lisada, kui vaid seda, et meil on üsnagi oluline osa tööd veel vaja teha, me oleme edasi liikunud, aga nüüd lõpetuseks, seda oleksime me alguses pidanud ütlema, et võib-olla teised liikmed teavad, et muudatusettepanekud, mis puudutavad töötajate arvu, mis on vajalikud EGF-i kasutusele võtmise suhtes, seda muudatusettepanekut ma ei ole vastu võtnud, sest me oleme kokku leppinud, et seadusandlus on piisavalt laialdane, et äh, see puudutab ka regioon, piirkondlikke mõjusid, kui äh, tööhõive kaotus on äh, piisav, siis on võimalik EGF-i kasutusele võtta. ja see on see kokkulepe, mille me oleme nüüdseks äh, saavutanud, suur tänu. Äh, aitäh, nagu te ütlesite, et need künnised, mis sisse viidi, ma olen selles osas nõus, mis te ütlesite et on selliseid sätteid, mis lubavad maksta igasuguseid toetusi, aga äh, kui me äh, viime sinna sisse ka sellise võimaluse, et, et töötajad näiteks saavad tõesti ettevõtte üle võtta, äh, siis tuleb kuidagi piirata nende töötajate arvu Äh, sest ma tegelikult ei tea mingit väikeettevõtet, kus on mingi viissada töötajat, äh, nii et, et võib-olla peaks ähm, äh, siin kuidagi seda künnist langetama, millest alates fondist võib siis toetust saada. ma, ma, ma lihtsalt üritan selgitada, mida me nende muudatusettepanekutega soovime saavutada, eks raportöör ja variraportöörid vaatavad, kas see on võimalik Äh, niisiis, me töötame nende kompromisside põhjal, mis meile on esitatud. me hääletame seda äh, raportit kuuendal novembril. Äh, nii et, et meil on siin veel võimalik asju korrigeerida ja muuta. ja nüüd jõuame viienda päevakorrapunktini ja annan sõna härra Hendelile et vaadata siis läbi kompromissmuudatusettepanekud. tegemist on siis kaheksakümne muudatusettepanekuga, mis on esitatud tema raporti kohta ja see raport puudutab siis kontsessioonilepingute andmist. tegemist on arvamusega, mille me koostame IMCO komisjonile. härra raportöör, teil on sõna ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn Sie der Rest des Saales. Suur tänu, proua esimees. paluksin nüüd kõigi tähelepanu, ma ei taha väga pikalt rääkida. eelmisel nädalal oli mul võimalik seda teemat äh, arutada. ja sellest tulenevalt me oleme jätkanud tööd variraportööridega väga tõhusalt ja intensiivselt, oleme koostanud muudatusettepanekud. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre nende tehtud panuste eest. Need kaheksa muudatusettepanekut, mida toetasid viis fraktsiooni, vaid ähm, üksiku erandiga, ehk siis meie töö on olnud äh, muudatusettepanekutega väga edukas ja me oleme liikunud edasi äh, üldiselt ka ühes suunas. väike märkus, mis puudutab ähm, soovitust tagasi lükata homme hääletamisel, need kolleegid, kes keda see otseselt mõjutab, Saksa kolleegid, aga ka mõned teised kolleegid küsisid, kas meil on üldse vaja sellist direktiivi. mure teeb siin lähimuspõhimõte Saksamaa puhul ja nii hästi, kui ma mõistan, siis on see esimene muudatusettepanek, mida me homme hääletame ja sellele tõenäoliselt ei tule enamuse toetust aga siiski oleks meil kasulik selle teksti sisulise küljega tegeleda. mitmed muudatusettepanekud tegi proua Ronsuli ja mina ise. ja proua esimees aga ei ole neid vastu võtnud, mul on selle üle väga kahju. me üritasime võtta tervikliku lähenemise selle raporti suhtes. mulle aga on öeldud, et selline, sellise lähenemisega olen ma üle astunud oma pädevuspiirist. üldiselt äh, avaldusi tehes kommenteeritakse seda üldist pilti, mitte aga konkreetseid nüansse, seega vabandan siinkohal. ma ei tahaks äh, sisulist külge väga lähedalt arutada me oleme rääkinud siin sotsiaalkriteeriumidest, äh, jätkusuutlikkusest ja kõigest muust siin seoses kontsessioonilepingutega, äh, ka riigihangetega seoses. me soovime paika panna sellised kriteeriumid ja need äh, ka siin ettepanekus välja tuua, seega sooviksin ma teie toetust oma ettepanekule kaks konkreetset muudatusettepanekut, mida on meil vaja eriti arutada, muudatusettepanek kolmteist proua äh, Mannerilt. komisjon on õigustatult äh, soovinud välja jätta teatavad teenused äh, nagu sotsiaal- ja tervishoiuteenused nüüd aga on tehtud ettepanek eh, need eh, viited teksti tagasi tuua ja, ja kasutada samuti neid üldisi kontsessioonilepingute sätteid. mina teeksin ettepaneku see muudatusettepanek tagasi võtta. minu arvates on komisjonil eh, siinkohal õigus, me ei tohiks siin sekkuda vasakpoolse vaatenurga alt äh, teeksin sellise ettepaneku ja ma teen, sooviksin, et see ettepanek tagasi võetaks. Äh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa proua Estrelalt, mis puudutab äh, majanduslikult kasulikke riigihankeid. me oleme selle üle varem arutanud, kas me soovime leida kõige odavama äh, lahenduse. minu arvates on äh, siin vaja arvestada ka muude teemadega. me ei räägi siin parimast väärtusest äh, rahalises võttes, me võime vähendada äh, või rahul olla madalama kvaliteediga, loomulikult soovime me kõige kõrgemat, kõrgema tasemega teenust kui me aga teenuse kvaliteeti ei vähenda, siis jääb ainsaks äh, kriteeriumiks hind. see tähendab, et tekib äh, dumpingu oht. seega sooviksin, et kolleegid äh, selle üle järele mõtlesid, muuda-, mõtleksid muudatusettepanek nelikümmend kaheksa ja arutan seda ka kolleeg Estrelaga selleks, et lahendus leida. meil oli seda ainult täna võimalik arutada ja seepärast vabandan, et kui see info jõuab teieni liiga hilja. kui üldiselt see tagasilükkamine läbi ei lähe, siis äh, ma arvan, et äh, Äh, isegi äh, siiski on meie töö olnud kasulik, suur tänu. aitäh, härra Serkas ja siis Toomas Mann. <clears throat> suur tänu, proua esinaine. ma palusin sõna. kuna meie fraktsioonis vastutav isik, proua Estrela, on ikka veel lendamas õhus, seega ma kasutan tema koostatud märkmeid, et kaitsta neid kriteeriume, mida ta oleks ise kaitsnud, kui ta täna kohal oleks. ma alustaksin kõigepealt sellest, et ütlen, et sotsiaaldemokraadid ei hääleta nende muudatusettepanekute poolt, mis saadeti komisjonile tagasi, sest tema arvates meil on võimalus teksti paremaks muuta ja täiustada ja meile tundub, et me peaksime seda taotlema ja sisse viima ka meie visiooniga kooskõlas olevad elemendid, eh, et täiustada komisjoni algset teksti. proua Estrela ütles mulle, et, et eh, koostöö raportööriga on olnud suurepärane, et valitses vastastikuse mõistmise õhkkond, avatus ja üldiselt eh, sotsiaaldemokraadid toetaksid kompromissi sest meie põhiline eesmärk ja soov oli tõhustada nende lepingute sotsiaalse kaasatuse aspekti, sest mõistetakse, et mitte kõik äh, lepingud ei ole võrdsed, mitte kõik turud ei ole võrdsed ja seetõttu kontsessioonilepingutes peaksid sisaldama mitte ainult majanduslikult soodsama pakkumise kriteerium, vaid ka suurima väärtuse kriteerium. me peame tagama selle, et me hinda lepinguid nii nagu rumalad teevad, ajavad segamini hilja, hinna ja väärtuse. me peaksime siiski keskenduma väärtusele ja mitte ainult hinnale vabaturul ja sotsiaaldemokraatidena rõhutaksime nelja aspekti. kõigepealt me peame tagama taoliste lepingute puhul läbipaistvuse, teiseks me peame jätma ka manööverdamisruumi äh, Äh, liikmesriikide avalikele asutustele, et nad saaksid kindlaks määrata, milliseid teenuseid, milliseid avalikke teenuseid vajatakse ja millisel tasemel. Äh, seega siseriiklikult peab olema ka manööverdamisvõimalust. ja need lepingud peavad tõhustama sotsiaalset kaasatust ja töökohtade loomist meie ühiskondadest. see puudutab inimeste õigusi ja mitte ainult majanduslikke aspekte ja loomulikult veel üks oluline aspekt meie jaoks, äh, me peame tagama äh, parima väärtuse, tuleb arvestada küll jätkusuutlikkust ja hinda koos läbipaistvusega ja seetõttu me pooldame äh, Äh, võimalust seda homme äh, proua Estrelaga arutada, kuid üldiselt me toetame kompromissmuudatusettepanekuid ja loodame, et ka kolleegid toetavad neid ja hääletavad nende poolt. ja ei kasuta ära neid äh, juhuslikult esitatud muudatusettepanekuid, sest enamik siiski soovib täiustada kompromisse, mis meie ees on. aitäh, Toomas Mann. Ähm, tänan, proua esinaine küsimus härra Hendelile. härra Serkas rääkis väga positiivselt sellest, kuidas me oleme avameelselt arutanud, kuid see põhimõte oli, et me peaksime jõudma kompromissini ja ma tahan seda rõhutada. küsimus selles, kas me peaksime selle ettepaneku tagasi võtma või mitte. ma tahaksin tunnetada teile meelde, mis me rääkisime transpordikomisjoni räägitakse võimalusest tagasi võtta või pöörduda komisjoni poole üleskutsega taga, tagasi võtta, kuid me ei käsitlenud sisu. aga kui meil on olemas komisjoni seisukoht, siis me peaksime tagama äh, ka tööhõivekomisjoni seisukoha selge väljaütlemise, et meil oleks selge ülevaade sellest, mida komisjon äh, kavatseb teha. meil on väga oluline käsitleda sisulist poolt see ei välista küll äh, vastuseisu täiskogul, kuid seda on liiga vara veel arutada. teiseks, meie jaoks on oluline tagada ka piirkondliku ja kohaliku tasandi arvestamise, arvestades lähiimuse põhimõtteid. kui me jääme aga pelgalt sõltuma äh, kaebustel lähimuspõhimõtte rikkumise kohta, siis sellest ei piisa. tegelikult kompromiss muudes ettepanekutes selline võimalus on ette nähtud ja kolmandaks, äh, kui toimub hankemenetlus, siis Saksamaal öeldakse, et tuleb heaks kiita madalama hinnaga pakkumus. odavaim. odavaim ei tähenda alati kõige odavamat hinda. majanduslikult soodsam võib teinekord tähendada ka natuke kallimad, kuid me teeme koostööd ettevõtetega, kes pakuvad ka omapoolseid tagatisi, näiteks kui äh, boiler äh, läheb katki, siis odav firma ei anna omapoolseid garantiisid. seega äh, küsimus ei ole mitte kõige odavaima pakkumuse äh, kriteeriumis, vaid selles, et me peaksime majanduslikult jätkusuutliku pakkumise äh, arvesse võtma. on oluline, milliste kriteeriumide poolt me hääletame ja on samuti tähtis, et ka siseturukomisjon käsitleks seda Äh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, proua Strela võib-olla äh, liitub meiega natuke hiljem, võib-olla on võimalus see tagasi võtta ja meie viimane kommentaar. ma ei usu, et on, et maailma lõpp, kui me ütleme, et me oleme võib-olla liiga kaugele läinud ja ilmselt esinaine nõustub meiega, me oleme andnud endast parima ja samas on oluline, et me peame reeglitest ja eeskirjadest kinni ja võib-olla teinekord on võimalik ka kaudselt saavutada seda, mida me soovime läbi muudatusettepanekute teiste komisjonide. Äh, kas keegi soovib veel sõna? ei soovi. sellisel juhul annan sõna komisjonile, kui komisjon sõna soovib ja isiklikult tahaksin ka sõna võtta sellel teemal äh, minu arvates me peaksime seda vastuvõetavuse küsimust kaaluma äh, ettevaatlikult. meil on tehtud ettepanek selle kohta, kuidas defineerida muudatuste vastuvõetavust või mitte ning ja loomulikult on väga oluline teema juures äh, säilitada kõik aspektid, aga kui me soovime, et meil oleks teiste komisjonidega hea koostöö, ja seda mina loomulikult kogu südames soovin, siis äh, me peaksime tõesti jääma äh, meile ette määratud piiridesse ja tegema muudatusi seal, kus me saame ka mingi panuse anda nüüd, äh, kui tegemist on äh, ettepanekuga, mis puudutab äh, selle ettepaneku enda läbivaatamist, siis sellised küsimused loomulikult kuuluvad põhikomisjoni pädevusse. nii et, et seda ma ütlesin siis äh, neile kolleegidele, kelle kohta öeldi, et nende muudatusettepanekud on vastuvõetamatud, äh, nii et sellepärast, et äh, üheksateist muudatusettepanekut sellel põhjusel lükati tagasi. kas komisjoni esindajad soovivad sõna võtta? aitäh! mul on üks üldine märkus ja siis ka mõned konkreetsed märkused muudatusettepanekute kohta kõigepealt kordaksin seda, et see direktiiv puudutab äh, teenuseid, äh, mida siis äh, avaliku sektori asutused kontsessioonilepingute läbi ostavad ja lähtuvad seejuures riigihangete alastest seadustest Äh, see tähendab ka, et need reeglid, mis äh, selle direktiivi aluseks on, juba kehtivad ka täna, nii et, et kas seda direktiivi tuleb või ei, nendest reeglitest tuleb niikuinii kinni pidada. Äh, see direktiiv lihtsalt üritab neid reegleid teha selgemaks ja konkreetsemaks, nii et valitsemissektori asutused saaksid siis tugineda just nimelt selgematele juriidilistele sätetele selle direktiivi eesmärk ei ole mitte mingil juhul Äh, kõiki asendada kontsessioonilepingutega. Äh, valitsemissektori asutustel on, äh, avaliku sektori asutustel on otsustamisõigus, nii et meil ei ole siin mingit erastamise tagamõtet Äh, äh, asutused, äh, avaliku sektori asutused saavad teenuste osutamist kor-, korraldada nii, nagu tahavad ja mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, siis neid võib jagada kahte rühma, ühed, mis puudutavad siis selle direktiivi rakendusala ja teised sotsiaalkriteeriumid. mis puudutab nüüd direktiivi rakendusala, Äh, nagu ma ütlesin, siis meis, äh, me lähtume riigihanke loogikast ja siis äh, see rakendusala on täpselt sama nagu riigihangete direktiiviski ja seda rakendusala äh, peegeldavad ka liikmesriikides kehtivad reeglid. komisjon tegelikult ei ole mingeid uusi reegleid lisanud, me lihtsalt säilitasime seni kehtinud olukorra ning ma tahaksin öelda, et enamuse nende teenuste osas on Euroopa Kohus juba oma otsuse langetanud äh, ka nende sektorite osas, mille kohta on esitatud siin äh, muudatusi, näiteks veevarustus ja kanalisatsiooniteenused kohus äh, on leidnud, et äh, need valdkonnad kuuluvad ka riigihanke alla ja seetõttu äh, need seadused peaksid ka nende valdkondade kohta kehtima, et nii et, et komisjon ei saa küll siin midagi täiendavalt veel rakendusalast välja jätta. nüüd, mis puudutab nüüd, nüüd neid konkreetsemaid ettepanekuid, siis näiteks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osas ähm, me oleme vaadanud, mida Euroopa Kohus on otsustanud. Äh, kohus on äh, korduvalt öeldud, et, äh, et see direktiiv puudutab ka neid teenuseid ja nüüd lõpuks need sotsiaalsed kaalutlused. kõigepealt ka täna näeb direktiiv juba ette sotsiaalsete kriteeriumitega arvestamise võimaluse, need võib siis siduda tööd puudutavate kriteeriumitega ning loomulikult kui asju saab veelgi täiendada ja me lähtume siin sellest, nendest põhimõtetest, siis minu arvates ei tohiks siin mingeid probleeme tekkida see direktiiv loomulikult tunnustab ka igasuguseid teisi sotsiaalseid äh, reegleid, mis on teisestes õigusaktides juba äh, sees. nii et, et äh, kui mingid kohustused tulenevad teistest direktiividest, siis selle direktiiv nõuab nende kohustuste täitmist samuti. nii et, et nagu ma ütlesin, sotsiaalkriteeriumitega arvestamiseks on siin võimalusi ja juba täna näeb see direktiiv ette selliste sotsiaalsete kriteeriumite kaasamist, aitäh. härra Serkas, kas te soovite sõna võtta? mulle just öeldi, et, et ühes varasemas arutelus nii härra Hendel kui ka härra Mann mainisid muudatust nelikümmend kaheksa, mille tegi proua Estrela. Äh, näib, et probleem on saksakeelse tõlkega. Äh, härra Mann sai asjast valesti varu, proua äh, Estrela soovib kõige paremat väärtust, see tähendab, et seal on seos ka kvaliteedi ja kõige muuga. nii et, et sellisel juhul ingliskeelne tõlge on korrektne ja saksakeelse versioon ei ole niisiis äh, tegu on sotsiaalsete õiguste viitega sinna, jah kas äh, keegi veel tahab sõna, ei soovi sõna, siis ma annaksin sõna raportöörile. härra raportöör, võtke arutelu kokku. Äh, suur aitäh. see ingliskeelne sõnastus on tõesti väga erinev saksakeelsest versioonist jah, saksa, saksakeelsest äh, versioonist jääb hoopis teine mulje, aga kui me tõlgendame asju nii nagu ingliskeelses versioonis, siis mul ei ole mitte midagi selle muudatuse vastu. jah, siin räägitakse teenuste väärtusest ja mitte raha väärtusest, nii äh,. mis puudutab härra Manni öeldud, siis ma arvan, et äh, siin meil on võimalik homseks lahendus leida nii et mingeid raskeid valikuid meil siin teha ei tule ja lõpetuseks äh,. miks äh, mõned asjad on tagasi lükatud? Äh, tegemist on äh, muudatusettepanekutega, kus äh, leitakse, et sellist direktiivi üleüldse ei ole vaja, sellepärast on need tagasi lükatud kui me kõneleme äh, sellest, et see direktiiv tuleks üldse tagasi lükata, siis äh, minu arvates äh, oleks siiski vaja, et me saadaksime väga selge poliitilise signaali ja ütleksime, et kontsessioonilepinguid tuleb siiski anda. vaatame, mida komisjon homme otsustab kui enamus meie komisjoni liikmetest äh, hääletab äh, direktiiviga töö jätkamise poolt, äh, siis on asi selge. ja siis saame juba sisse panna need kriteeriumid, mis meie jaoks on olulised ja saame seda ettepanekut paremaks teha, see oli minu kokkuvõte. nii, jah, selles peitub ju kompromisside võlu, ütleb proua esinaine me hääletame homme selle raporti üle ja äh, põhikomisjon hääletab detsembris siis. nüüd äh, jõuame seitsmenda päevakorrapunkti juurde, sellepärast et proua Blinkevitš-Juuter raport on äh, meie tänase päevakorra lõpus ja annan sõna kolleeg Jean Lambertile et me vaataksime läbi siis äh, kompromissmuudatusettepanekut. Äh, neid on seitse. niisiis seitse kompromissmuudatusettepanekut ja need puudutavad äh, siis määrust, millega ajavahemikus kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kehtestatakse programm Õigused ja kodakondsus. tegemist on siis arvamusega, mille me koostame libekomisjonile, kus raportööriks on meie kolleeg Kinga Könts. nii et, et ma loodan, et koostöö kahe komisjoni vahel äh, peaks olema lihtne sellisel juhul. Äh, proua Lambert. Uh, um, suur tänu, proua esimees jah, äh, praegusel hetkel koostöö äh, libekomisjoni ja tööhõivekomisjoni vahel on üsnagi hästi toiminud. meil on juba olnud ka üks äh, variraportööridega kohtumine, me oleme otsinud kompromissettepanekuid, neil on palju rohkem muudatusettepanekuid, nagu te arvata võite, kogu selle teema suhtes mitmedki küsimused, mis on esile tõstnud, on saanud ähm, ühesuguse arusaama kohaseks ja me oleme nendega arvestanud. loodetavasti äh, jätkub äh, see koostöö sama, koostöö sama sujuvalt. nagu öeldud, siis ähm, selline arvamus selle teema kohta äh, kajastab kolme komisjoni arvamust ja seepärast hääletusnimekirjade äh, puhul on nelikümmend kaks, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli muudatusettepanekud on need, mis ei ole meile vastuvõetavad ja on seotud ühe põhjenduspunktiga, seda selles mõttes, mis puudutab äh, komisjonide vastutusalade jagunemist, ehk siis me ei ole, seda ei ole puudutanud Naisõigusküsimuste komisjon ega libekomisjon. samuti sooviksin ma öelda midagi, mis puudutab nüüd nelikümmend kuus härra Händeli muudatusettepanekut artikli neli äh, see C punkti kohta mis puudutab kohaldamisala selle konkreetse fondi puhul, mis puudutab tarbijakaitset, äh, komisjonis ja eriti libekomisjonis on ja ka komisjonis on äh, arutatud seda, kas see on õige koht, kus äh, selline teema tõstatada tundub, et mõned teemad, mis puudutavad tarbijakaitset, peavad jääma siia sisse, meil ei ole võimalik neid ähm, kõiki täielikult välja võtta. ja seepärast ma leian, et hääletusnimekirjades võiks kajastuda raportööri arvamus, et me peaksime selle vastu hääletama meie arvates äh, on siin probleeme ja see, kas seda on võimalik nii-öelda plokis äh, võtta või mitte, siis tundub, et ei, ei ole võimalik. mis puudutab muudatusettepanekuid, kompromissmuudatusettepanekuid, neid on seitse, kõik need äh, seitse on leidnud viie fraktsiooni toetuse, mul on väga hea meel kolleegide üle, kes on äh, valmis äh, keelelist ähm, redaktsiooni siinkohal tegema. kompromiss B, mis puudutab artiklit viis ja kompromiss E, mis puudutab artiklit neli B. meil oli mitmeid äh, teemasid, mis tõstatusid ähm, ja me soovisime välja tuua seda, et äh, diskrimineerimine ei ole vastuvõetav siin tekkusid, tekkisid ka teatud vastuolud ähm, tšart- äh,, harta ja põhiseaduslepingu vahel ja me räägime siin põhiõiguste hartas, kus räägitakse näitest äh, teatud tüüpi ja meie soovisime äh, jälgida seda õiguskeelt, mis on juba olemasolevates dokumentides kasutusel küsimus, mis puudutab õiglast, võrdset kohtlemist töötajate puhul, kes Euroopa Liidu liikmesriikide vahel liiguvad, äh, põhjenduspunkt äh, seitse, põhjenduspunkt kümme, artikkel e, si-, e, siin on äh, teatud sõnastus, mis üsnagi selgelt ei äh, soovi küsimuse alla seada teiste dokumentide tulemust, mille kallal me komisjonis toeta-, töötame. me viitame siin kodakondsusele, eriti mis puudutab siis äh, tööturgu ja me ei räägi siinkohal teenustest, ehk siis neid kahte asja ei tohiks omavahel ähm, äh, segamini ajada, kui räägime lähetatud töötajatest, me räägime siin äh, üksikisikute õigusest, õigustest kompromiss B on seotud põhjenduspunktiga C. jah, me ei tee seda just tihti siin komisjonis, et meil on täiendav hääletus selle kompromissi üle. see puudutab äh, diskrimineerimisvastast äh, lahenduse väljatoomist, me ei saavutanud kokkulepet fraktsioonidega äh, ja seega on meil plaanis hääletada selle üle eraldi, ehk siis vaadata, milline on enamuse seisukoht selle asemel, et äh, suur osa kokkuleppest äh, selles äh, kompromissis tähelepanuta jätta ja hakata eraldi siin kuut või kümmet muudatusettepanekut hääletama, paljud leiavaksid, et see oleks aja raiskamine, meil on põhiküsimuses kokkulepe, muudatusettepanek kakskümmend neli ehk siis sooidentiteet on täiendav hääletuspunkt. ja see oli nüüd kõik, mida ma soovisin praegusel hetkel selgitada ja sooviksin veel kord tänada kolleege suurepärase koostöö eest. ja ma arvan, et meil on väga selge seisukoht ja me oleme arvestanud ka naisküsimuste komisjoni seisukohtadega ja ka libe ning ka nõukogu seisukohtadega, suur tänu! aitäh, proua Siipel ja siis proua Harkin. Äh, suur tänu! eelmisel kohtumisel kasutasin mitu korda võimalust Jean'i tänada tehtud töö eest ja täna piirdun siis ühe korraga. mul on olnud väga hea meel temaga tööd teha, me oleme saavutanud häid kompromisse, eriti mis puudutab töötajate õigusi siseturul. sooviksin aga siinkohal välja tuua seda, et ma ei ole väga rahul kompromissiga E, seda on võimalik tõlgendada erinevatel viisidel. mina leian, et esialgne sõnastus ehk siis öelda, et liikmesriigid garanteerivad äh, võrdse kohtlemise, on selgem ja praktilisem kui see sõnastus, mis meil praegu on, ehk siis et liikmesriigid võitlevad igasuguse diskrimineerimise vastu. ma leian, et esialgne versi-, versioon oli liikmesriikide kohustus selgemalt välja toodud. loomulikult peame saavutama kompromissi ja ma arvan, et kõik on nõus sellega, et Euroopa Liidu töötajad, vaatamata sellele, kus nad elavad ja töötavad, peavad saama võrdse kohtlemise. mul on mõningaid äh, vastuseise, kuid üldiselt saan toetada. Mariann Haakin. aitäh, aitäh äh, raportöörile siin on alati väga tõhus, paindlik ja väga pee-, samas väga veenev. ma olen äh, kompromissettepanekutega rahul. eriti leian ma, et me oleme väga tugevalt välja toonud siin võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastase võitluse. sooviksin äh, mul on väga hea meel, et äh, siin on väga selgelt need punktid välja toodud kompromiss C, mis puudutas seda, et see ei käi lähetatud töötajate kohta. Äh, samas, mis puudutab ka seda eraldivõetavat punkti, siis ka see on meile vastuvõetav, suur tänu. Äh, aitäh. komisjon, kas te soovite sõna? proua Pipidu uh,? Äh, yes, hello uh suur tänu. sooviksin ka omalt poolt tänada mõned üldised märkused. võib-olla oleks võimalik veel sõnastust täpsustada selleks, et tagada, et kohaldamisala jääks õigesti paika vastavalt siis õiguslikule alusele ja võib-olla peaks veel sõnastust täpsustama ka selleks, et tagada, et ei oleks kattuvusi teiste programmidega. aitäh! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, annan sõna proua Lambertile. Um, jah, teeksin lühidalt. sooviksin tänada kõiki oma paindlikkuse eest, eriti mis puudutab sõnastuse täpsustamist, mille on tõstatanud komisjon ma arvan, et see täpsustamine too-, leiab aset äh, libekomisjonis ja täiendavatel läbirääkimistel. minu arvates on väga oluline see, et meil on väga selge suund, tugev seisukoht ja loodetavasti enamus jõuab ühele nõule. aitäh, niisiis me hääletame seda homme. homme hääletame seda arvamust siis ja nüüd läheme edasi proua Veronika Lope-Fontanier arvamusega, mis puudutab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi. tegemist on arvamusega, mis loomulikult on mõeldud kalanduskomisjonile, kus raportööriks on härra Kadek ning äh, proua Fontanier raporti kohta on esitatud siis seitsekümmend kuus muudatusettepanekut, nelikümmend neli neist on esitatud meie kolleegide poolt ja kaksteist kompromissmuudatusettepanekut on meil ka ja nüüd annangi sõna meie raportöörile, et ta selgitaks neid täpsemalt. aitäh! Se intentó llegar una tänan, proua esinaine. Teil on õigus. ma olen töötanud selle nimel, et saavutada kokkulepe äh, kompromisside üle, neli fraktsiooni on liitunud sellega ja kompromissettepanekutes me keskendusime sellistele teemadele nagu tööhõive, pidades silma vajadust võidelda vaesuse vastu ja kaitsta äh, ebasoodsamas olukorras äh, kodanikurühme ja me oleme tänulikud kõikidele fraktsioonidele koostööst lisaks kolmeteistkümnele muudatusettepanekule, millele te viitasite, need on kompromissmuudatusettepanekud, esitati ka mitmeid teisi muudatusettepanekuid, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole arvestatud ka kompromisside koostamisel ja me paneme need hääletusele ja enamus äh, tuleks heaks kiita, kuna nad aitavad oluliselt äh, täiustada teksti. muudatusettepanekutes on ka selliseid aspekte, millega mina ei ole nõus, mis ei ole mulle vastuvõetavad, eriti nende muudatusettepanekute puhul, mis käsitlevad konkurentsivõimet. oluline on säilitada äh, konkurentsivõime, sama puudutab ka harrastuskalapüüki, me peame kaitsma seda tegevusvaldkonda kuna tegemist on kalastustegevusega, mis äh, Äh, tagab suurema osa töökohtadest. Äh, samas aga soodustab äh, tööhõivet ka perekonnaliikmete seas ja ma usun, et kolleegid nõustuvad, et ka seda liiki kalastustegevus väärib meie toetus. see oligi kõik, mida ma tahtsin lisada ja tänan kõiki, kes andsid omapoolse panuse sellesse. tak for formen og tak til øh, ordføreren for eest. aitäh raportöörile eh, suurepärase koostöö eest, eh, mis meie eh, muudatuste ettepanekutele e-, eelnes. mina tahaksin pöörata tähelepanu sotsiaalsetele aspektidele. mul on väga hea meel selle üle, et me oleme suutnud parandada töötajate tingimusi Äh, väga oluline on dialoog, äh, äh, kui on näiteks tegemist just nimelt väikekaluritega, et me toe-, oluline on, et me toetaksime seda tööd, mida tehakse. kalandus on väga ke-, kalandussektoris on töö väga raske, merel on ohtlik, aga ohtlik on ka maal tihtipeale. ning väga oluline on hoolitseda selle eest, et et kalandussektoris oleks samuti innovatsioon, et me, et see sektor käiks ajaga kaasas ja samuti on oluline rõhutada, et sotsiaalpartnerid tuleb töösse kaasata. see on alati väga oluline, eriti siis, kui töötingimused on keerulised ning need kompromissid, mis me oleme saavutanud, võimaldavad tõesti siduda erinevaid seisukohti ning minu arvates on meil see kindel alus, millele me saame läbirääkimistel kalanduskomisjonis tugineda, aga veel kord tahaksin siis tänada raportööri töö eest ja suur aitäh, proua esimehe naine, et mulle sõna andsite. kas keegi veel soovib sellel teemal sõna võtta? ei ole niisiis kõigi arvates on äh, asjad korras, hääletame seda äh, rapor-, arvamust homme. ja nüüd äh, oleme jõudnud siis päevakorra üheksanda punktini ja ma teeksin ettepaneku vaadata läbi kakskümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut millega me, mille me koos variraportööridega välja töötasime ja, ja need puudutavad siis majandus- ja rahanduskomisjonile mõeldud arvamust eh, tõelise majandus- ja rahandusliidu suunas. ning eh, mina olen siis selle arvamuse koostaja meie komisjonis niisiis, eh, kõigepealt tahaksin veel kord tänada variraportööre, jah, see on juba komme aga tõesti, äh, see, kogu see menetlus oli väga keeruline. Äh, meil majandus- ja rahanduskomisjon äh, koostab siin õigusloomealast algatust, see koosneb kahest osast, üks osa on selline traditsiooniline resolutsioon, mis meile kõigile on väga tut-, tuttav ja see puudutab siis konkreetsemaid soovitusi ja seega me pidime siis äh, seda raportit äh, äh, läbi vaadates lähtuma siis sellest, mida tehakse majandus- ja rahanduskomisjonis. nüüd, mis puudutab kompromisse, siis ma arvan, et kõik fraktsioonid on suutnud anda oma panuse nende koostamisse ning Äh, ma arvan, et äh, tulemus on äh, selline, mis rõhutab siis sotsiaalseid aspekte majanduse ja rahandusliidu juures ähm, ning me lähtume siis sellest seisukohast, et see raport, mis on aluseks detsembri ülemkogul toimuvatele kõne, kõnelustele äh,, äh, ei, äh, vähemalt see raport, mis meile esitati juunikuisel ülemkogul, ei sisaldanud äh, mingeid viiteid sotsiaalsele mõõtmele. niisiis äh, siin kompromissides me viitame Euroopa Liidu strateegiale kaks, aastast kaks tuhat kakskümmend ja sellel strateegial, nagu me teame, on kolm väga olulist eesmärki, mis on seotud meie komisjoni pädevusega Äh, mis puudutab viite, viidetes sellele nõiaringile, millega me majanduslanguse tingimustes praegu oleme silmitsi, siis äh, jah, siin on tekkinud äh, teatud liikmesriikides te nõiaring, aga mitte tingimata kogu Euroopa lii, Liidus. seejärel mitmete fraktsioonidega me arutasime seda asja ja ra-, Rahvapartei liikmetega näiteks eh, ja ka mitmete saadikutega eraldi eh, seda, et milline võiks siis olla see sotsiaalne osa selles uues majandus- ja rahandusliidus. Eh, me kinnitasime veel kord sotsiaalpartnerite iseseisvust aga me loomulikult ei äh, hakanud siin äh, asendama selle viitega kogu seda ettepanekut. Äh, me lihtsalt ütlesime, et nende iseseisvust või sõltumatust tuleb tunnistada ning samuti võtsime arvesse ka komisjoni ettepanekut, mis on tehtud siis ettepanekus töökohtade rikka majanduskasvu, majanduse taastumise poole seal on tehtud ettepanek luua uus kolmepoolne struktuur eh, selleks, et eh, oleksid paremad kontaktid sotsiaalses sfääris just nimelt Euroopa ja liikmesriikide vahel. Ehm, ehm, see kompromiss eh, siis sündis Äh, siis kõigi erinevate fraktsioonide seisukoht, see puudutas siis, siis äh, avaliku teenuste kohustusi, samuti palkasid ja nõnda edasi. nüüd äh, veel üks muudatusettepanek, mis puudutab pensioniõiguste ülekandmist ja seda, kuidas, kuidas me praegust olukorda vaatame, me oleme leidnud kompromissi, mis meil võimaldab äh, Äh, meile, me oleme leidnud sellise kompromissi, mis ei kahjusta proua Jassovetska raportit, aga aitab siiski lähedatud töötajate olukorda parandada. Äh, kui kasutada äh, sellest täpselt sõnastust, siis me tahame hoolitseda selle eest, et nendele töötajatele makstakse korralikult, õigesti. ma ei hakka siin rääkima kõigist muudatusettepanekutest, loomulikult äh, aga tutvustaksin võib-olla kõige olulisemaid muudatused, kompromissmuudatusettepanekuid, äh, tuleksin äh, äh, siis äh, lepingu artikli üheksaga arvestamise juurde äh,. siia on, oleme siis väljendanud neid muresid, äh, mis meil olid proua Essaia Rahvapartei nimel juhtis neile tähelepanu näiteks sellised küsimused Äh, äh, kas näiteks äh, riiklikke vahendeid kasutada võlgade vähendamiseks või ei ähm, ning roheliste nõudmisel oleme sisse pannud siis ka viite siis palgaskaala reaalväärtusele et kas sellest palgast on võimalik ära elada. Äh, on terve rida kompromissmuudatusettepanekuid, mis on seotud äh, siis äh, va-, juhtimisega, mis kuuluvad siis nii meie sotsiaalse juhtimisega kui ka majanduse juhtimisega ja kui meie sellistele asjadele tähelepanu ei juhi, siis meie asemel mitte keegi seda ei tee, sest see on asi, mis on meie komisjoni pädevuses ning samuti oleme me leidnud kompromissi äh, liberaaldemokraatide ja rohelistega, see puudutab äh, seda, äh, kuidas sotsiaalne mudel peab aitama vähendada ebavõrdsust ja kompromiss puudutab siis ka sotsiaalkindlustussüsteemi kohandamist Äh, samuti äh, on meil oluline kompromiss, mis on seotud äh, riiklike tööhõivekavadega. nagu te teate, liikmesriigid peavad need kavad välja toetama paralleelselt oma riiklike reformikavadega. kõik liikmesriigid võib-olla ei ole seda teinud ja komisjon Äh, peaks nõudma, et äh, liikmesriigid sellest äh, kohustusest siiski kinni peame, me peame seda meelde tuletama, sellepärast et meie jaoks on see oluline element, arvestades Euroopa poolaastat näiteks. nüüd mis puudutab järgmist kompromissi, siis koos liberaalidega oleme me siin üritanud välja selgitatud, kuidas kahekümne kaheksandal, kaheksa, üheksandal juunil ülemkogul heaks kiidetud kava saaks ellu rakendada, aga kuidas saaks seda täiendada eh, just nimelt sotsiaalsete aspektidega? Eh, kõik need eh, selgitused siis on rap-, toodud ära raporti teises osas, mille pealkirjaks on soovitused äh, ma ei hakka siin kõiki soovitusi äh, ette lugema, ma tahaksin lihtsalt öelda, et äh, läbi nende soovituste me käsitleme mitmeid küsimusi, äh, loomulikult algatusi, mis on suunatud noortele näiteks, mulle näib, et meil on siin kaks üsnagi originaalset ettepanekut ja äh, õnneks äh, väga paljud kolleegid neid ettepanekuid ka toetasid. esimeseks mõte, et me peaksime Euroopa tasandil mõtlema äh, mitte üksnes Euroopa Tööinspektsiooni loomisele, vaid võib-olla peaksime looma mõne mingi organi, millel, mille läbi siis saaksid sidet pidada riiklikud tööinspektsioonid Ehm, niimoodi me saaksime saavutada need ehm, mitmepoolsed äh, kontaktid, ehm, et oleksid kaitstud nende töötajate õigused, kes on kuhugi lähetatud ja et äh, arvestataks siis kõigi Euroopas kehtivate seadustega, et neid oleks võimalik kontrollida. ning äh, teine ettepanek mille eest tahaksin äh, kolleege tänada, sellepärast et see oli tõesti väga kasulik ettepanek. nimelt, äh, äh, et et meil on selline kollane kaart, mis võimaldab teatud liikmesriikidel siis lähimuspõhimõtte nimel komisjoni ettepanek tagasi lükata või nõuda, et komisjon selle tagasi võtaks. Monti kahe puhul me nägime seda ning äh, meie tahaksime luua sellise rohelise kraadi võimaluse, kaardi võimaluse, mis võimaldaks siis äh, erinevate liikmesriikide parlamentidel nõuda komisjonilt, et äh, komisjon töötaks välja siis õigusloomealase ettepaneku mingi teema kohta, kuna rahvusparlamendid leiavad, et see probleem, mille, mis nende ees seisab, vajab Euroopa tasandil käsitlemist Äh, on ka üks küsimus, milles me ei ole suutnud kompromissi leida äh, või vähemalt me ei ole leidnud äh, piisavalt laiapõhjalist toetust sellele kompromissile. nimelt töötu abirahad. selle, ma ei taha seda teemat praegu üles võtta, aga siin selle teema üle tuleb mõelda, volinik Andor on äh, valmis ära kuulama kõiki algatusi selles valdkonnas ja, ja mul oleks väga kahju, kui meie komisjon ei suudaks äh, siin äh, millegagi välja tulla ja kui me ei suudaks osaleda nendes aruteludes tahaksin veel kord tänada kõiki fraktsioone mõistmise eest töömeetodite suhtes Ähm, ning ja äh, loomulikult ma vabandan ka, sest mina olen ka osaliselt süüdi selles, mis oli seotud menetlustega ja nende äh, äh raskete küsimustega. niisiis, nüüd annaksin sõna neile, kes seda soovivad, kõigepealt härra Ori äh,, härra Jüri. Äh, suur tänu ma arvan, et äh, liialdus on öelda, et me oleme olnud liiga järeleandlikud äh, selle töömeetodi suhtes. me ei ole töömeetodiga rahul ja meile vastuvõetamatu oleks sarnase lahenduse vastuvõtmine. meile tundub, et esialgsest tekstist tehti vigu, saime uue dokumendi ja kirja, seal on öeldud, et meil on üks päev aega teha muudatusettepanekuid. siis aga tuli välja, et et ettepanekuid on võimalik teha oma nimel, mitte aga fraktsiooni nimel. vaatamata tehnilistele võimalustele on väga keeruline sellisel viisil arutelu korraldada. see ei ole reeglitega kooskõlas, lisaks sellele on ka see vastuvõetamatu ja ma loodan, et äh, proua esimees teeb kõik, mis võimalik selleks, et sarnase olukorra kordumist vältida. mis puudutab ettekanekut, siis äh, konkreetselt siis ma näen siin mõningaid probleeme majandus- ja rahaliit. ja sellega seotud tulevik äh, ei kajasta sotsiaalset mõõdet ja meil on vaja täiendavaid ettepanekuid, kuna me ei ole siin juhtkomisjon, vaid äh, majandus- ja rahanduskomisjon on see, siis kui me soovime, et äh, sotsiaalse valdkonna teemad kajastuksid ettepanekus ja et neid maha ei hääletataks äh, asjatult, peaksime me tegema re reaalseid ettepanekuid, mis on vastuvõetavad ja konkreetse sisuga. see dokument aga ei vasta sellistele kriteeriumidele, vähemalt üldises laastus. tundub, et siin on tegemist lihtsalt mingisuguste loosungitega ja ma kardan, et ükskõik, millised on hääletustulemused, siis ei kaasata sellest äh, tekstist mitte midagi, kui see läheb hääletusele majandus-rahanduskomisjonis, sotsiaalpakt on hea mõte, kuid kes selles osalevad ja kes on, kes on selleks valmis, on midagi, mille suhtes me reegleid paika panna ei saa, tegemist on äh, visiooniga ja see muutub vaid ähm, asjakohaseks siis, kui meil on siin konkreetne sisu me võime rääkida äh, piisavast sissetulekust, kuid Euroopa tasandil peame me selgelt välja tooma selle, et me soovime, et liikmesriigid äh, looksid äh, riiklikus seadusloomes teatud reeglid. see aga on võimatu ja mitte ainult sellepärast, et sotsiaalpoliitika jääb liikmesriigi pädevusse vaid ka seetõttu, et üsnagi suur erinevus on selles, kas need, mis muudavad selle ettepaneku äh, teostamise küsitavaks. eelmisel nädalal külastasin Bulgaariat ja võrdlesin keskmist sissetulekut äh, näiteks Rootsi näitega erisused on väga suured ja me peame olema seetõttu väga ettevaatlikud, öeldes, et meil peaks olema Euroopa tasandi miinimum või et miinimumi peaks vähendama sellisele tasandile, nagu on kõige madalama sissetulekuga riigid. aga see on kõik ju mõttetu. mis puudutab sotsiaalse pakti sisu, siis ma mõistan, et põhimõtteliselt raportöör soovib ähm, teha ettepanekuid, mis on näiteks ära toodud punktis üks ja siinkohal sooviksin taaskord rõhutada, et me peame olema realistlikud ja konkreetsed. ja ma leian, et sellisel viisil ei ole võimalik neid ettepanekuid toetada. minu arvates on üsnagi võimatu idee see, mis puudutab Euroopa Tööinspektoraati mitte vaid lähimuse põhimõtte pärast, aga ka sellepärast, et riikides on väga erinevad süsteemid. ma tõesti ei ole nõus sellega, et ametite vahel peaks olema parem koostöö, kuid uue ameti loomine, see on küsitav ma arvan, et see tooks endaga kaasa suurema vastuseisu Euroopa tasandi juhtimisele ja Euroopa Parlamendi tähtsusele. mis puudutab nüüd rohelist kaarti, siis see ettepanek on oluline ja sellega oleks mõtet edasi tegeleda. ma arvan, et seda oleks vaja täpsustada ma arvan, et äh, see on ära teeninud meie toe. see annaks meil äh, teatud manööverdamisruumi ja seda me saame toetada, kuid üldiselt on äh, nii mõnedki muudatusettepanekud, mis on meie toetuse ära teeninud, aga kompromiss G ja ähm, toetuselt muudatusettepanek üks mitte, aga üldiselt oleme me see, ei ole me selle dokumendiga rahul ja ma arvan, et majandus-rahanduskomisjon ei hääletab selle vastu ilma mõtlemata. aitäh, härra Serkas ja siis proua Jaslovetska ja siis proua Harkin. kõigepealt härra Serkas. suur tänu, proua esimees Äh, mina teeksin samuti mõned märkused. kõigepealt need põhiküsimused, millest me tänan. härra Oril on õigus äh, meetodi suhtes, meil on vaja äh, vaadata, millised on need konkreetsed juhtumid. Need, kes on selle teemaga tööd teinud, said teada neli päeva tagasi toimuvast ja me peame oma muudatusettepanekud selle meetodiga kohandama, kui me soovime tõhusalt komisjoni ettepanekut käsitleda. arvestades seda, et me soovime ajagraafikust kinni pidada, nii nagu täna soovitud, soovitatud, siis peab taaskord rõhutama seda, et standardid ja reeglid peaksid olema meie kasudes, mitte vastupidi, kui me sellest läbi kiirustame, mõnedel meist oli väga kiire nädalavahetus. me peame aga tagama selle, et see töö ei lähe luhta ja väga oluline on see, et äh, liikmed töötavad suurema hüve heaks, mitte vaid selleks, et teatud ähm, reegleid täita. mis puudutab sisulist külge, siis tegemist on ühe olulisema teemaga, millega me oleme siin tegelenud, tegemist on Euroopa Liidu lühiajalise, pikaajalise äh, tulevikuga, me räägime lepingu muutmisest, kõik äh, menetlused, mida me kasutame, kõik on öelnud, et see on meile ainus võimalus Euroopa Parlamendil äh, oma seisukohta avaldada tegemist on sellise olukorraga, me peame leidma lahenduse, me peame tagama selle, et meie häält võetakse kuulda äh, tulevastes ümberkorraldustest, mida planeerib äh, ülemkogu president. ma tahaksin tagada selle, et meie hääl tuleb äh, enamuse toetusel tugevalt välja. kui meie seda välja ei ütle, siis ei ütle keegi seda teine, me räägime siin sisulistest küsimustest ja need meist, ähm, kes äh, ümberringi vaatavad, näevad seda, et kolm aastat peale kriisi, äh, peale teatud majandus-rahanduspoliitikat näeme me kajastust Hispaania pressis, kus öeldakse et, et kaheksakümmend viis protsenti Hispaania elanikest, sealhulgas ka Rahvapartei toetajatest, ei ole sellise lähenemisega nõus ehk siis sellise lähenemisega, kus sotsiaalpoliitikale tähelepanu üldse ei pöörata, need ei ole mitte mingisugused äärmuslased, vaid kogu elanikkond ütleb, et meile aitab. kolm aastat äh, kõik need riigid, kes on olnud äh, selle äh, Euroopa Komisjoni poliitika mõju all, leiavad ennast hullemast olukorrast kui enne ja mitte vaid veidi hullemast, vaid tõsiselt hullemast olukorrast sotsiaalne olukord on täiesti kannatamatu, väljakannatamatum ja ees seisavad äh, mitmed äh, tõsised probleemid ja institutsioonide kokkuvarisemised, sotsiaalsed konfliktid võivad äh, suureneda sellisel, selliseks, mida me ei ole viiekümne aasta jooksul näinud. kõik probleemid on üha süvenenud, inimesed on tänavatel kaheksakümmend protsenti meie kodanikest ütlevad, et me läheme vales suunas. ma arvan, et meil on kohustus neid ära kuulata. loomulikult peame olema ettevaatlikud, kuid aeg on meil ja Euroopa Parlamendil nõuda otsusekindlaid muutusi, aeg on muutusteks küps, me peame koostama tuleviku äh, poliitika äh, noorte tööhõivele, küsimus puudutab õiglust ja vajadust. me kas muudame seda lähenemist või kaotame igasuguse võimaluse majanduse olukorda parendada, me peame nõudma tulemusi, meil on vaja koolitus- ja haridustegevusi süvendada, kõik need poliitikavaldkonnad, mis on olnud surve all viimastel aastatel, on vaja esile tõsta, kui me seda ei tee, siis meil ei ole mingisugust tulevikku kokkuvõttes sooviksin öelda, et kui äh, fraktsioonid leiavad, et tea, siin on teatud probleeme, siis oleme me enam kui valmis paindlikkust üles näitama, kuid samas peame me arvestama sellega, et me peame oma vastutust kandma Euroopa Parlamendis ja meie vastutus on, on rõhutada seda, et siin ei tooda välja midagi sotsiaalsest mõõtmest, noorte olukorrast mitte midagi sotsiaalvaldkonnast. ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas sai Majandus- ja Rahanduskomisjon äh, sellele mitte viidata. kuulame hea meelega üle kõik ettepanekud, kuid see on täiesti vastuvõetamatu, me ei saa lihtsalt kõrvale jääda proua Jaslovetska ja siis proua Harki. suur tänu, esinaine. Äh, ma hindan kõrgelt teie kogemusi ja teie tarkust ja leian, et te olete igati vastutustundlik inimene, arvestades seda, et äh, viimasel ametiajal te juhtisite ka majanduskomisjoni ja seetõttu ma loodan, et te mõistate, et kui me teeme ettepanekuid instrumentide kasutuselevõtuks, et välja tulla kriisist, siis need peavad olema teostatavad, rakendatavad. ja mulle teeb muret praegune töömeetod, see ei olnud päris õige. mu kolleegid seda juba mainisid, tegemist on äärmiselt olulise dokumendiga, mis keskendub Euroopa Liidu tulevikule Äh, järgmiste põlvkondade tulevikule ja seetõttu on ebaõige äh, sellist teemat nii kiiresti arutada. ma mõistan, et läheneb valimiste periood ja me hakkame üha rohkem tunnetama ka valimiseelset survet, äh, et tulla välja populistlikema ettepanekutega Euroopa Parlamendi poolt kuid see on väga lühinägelik äh, suhtumine, sest võib-olla need lähevad läbi valimiskampaania ajal, kuid tulevikku silmas pidades need saavad olema kahjulikud. ma olen ka omaalgatusliku dokumendi koostanud ja ma näen, et osa minu mõtteid pöörati pahupidi. ma rääkisin mõningatest vahenditest, äh, mida rakendatakse liikmesriigi tasandil. oma dokumendis ma rääkisin sellest, et tuleb inimeste aktiivsust tööjõuturul suurendada, äh, kuid minu kavatsust on moonutatud ja nüüd välja pakutud vahendid tähendavad seda, et inimesed muutuvad passiivsemaks ja mitte aktiivsemaks, hakkavad rohkem sõltuma sotsiaaltoetustest. ja seetõttu ma tahaksin oma nime tagasi võtta kompromiss G esitajate poolt, kuna see ei peegelda minu soovitud muudatusi. Merci, madame Mark-. aitäh, proua Harkin, järgmisel. Thank you. tänan ma ilmselt kordan väga paljude kolleegide poolt öeldud juba, rõhutades, et see kiire tempo on muutnud kõikidele asjaosaliste raskeks kokkuleppe saavutamise äh,, raskendanud äh, kinnipidamist eeskirjadest ja nagu härra Ori ütles, me peame kaasama sotsiaalse mõõtme, ma nõustun sellega täielikult, kodanikud nõuavad meilt seda ja ma nõustun ka härra Serkasega, et tänaval ei tule mitte ainult kodanikud. nädal tagasi äh, volinik Andor oli Dublinis, osales konverentsil ja mitmed konverentsi osalejad esitasid talle küsimuse, kuidas jääb sotsiaalsete aspektidega ja härra Andor vastas neile, et olukord ei ole niisugune seega mitte ainult need, kes tulevad tänavatele meelt avaldama ja meie komisjoni ees seisavad need raskused, et me tahame küll esitada ettepanekud, äh, mis saavad majanduskomisjoni toetuse, kuid siiski me peame natuke kaugemale minema, küsimus on, kui kaugele minna, äh, kas me ähm, ei hakka tegutsema enda huvide vastu, kui me liiga kaugele läheme. ja sama ka äh, tööhõive sotsiaalküsimuste komisjonis. mul on hea meel, et me oleme jaganud pädevused äh,, oleme täpsustanud, mis kuulub liikmesriikide pädevusse ja mis Euroopa Liidu pädevusse, see on tulnud tekstile kasuks. ja ma isiklikult nõustun, et äh, majandusjuhtimine äh,, sotsiaalne juhtimine peab liikuma käsikäes. mul on hea meel, et me leidsime lahendused töötajate õiguste kaasaskantavusele. Äh, rohelise kaardi ettepanek on huvitav mõte ma oletan, et äh, äh, mõningates liikmesriikides äh, on aluslepingute täitmine ühiseks eesmärgiks. ma suhtun täie tõsidusega aluslepingutesse ja sellesse, et minu oma kodumaal tuli rahvahääletusel need heaks kiita ja seetõttu ma suhtun suure ettevaatusega uutesse aluslepingutesse, kuid ma arvan ka, et sellise ettepaneku puhul me vajame uut aluslepingut, kuid see on huvitav ettepanek. põhimõtteliselt ma ei ole selle vastu. kuid see on kõik, mis ma selle kohta tahan praegu öelda. kui me räägime äh, äh, tervisest ja tööohutusest, mul on hea meel, et see rõhutatakse uuele strateegiale. mis puudutab nüüd seda äh, tööinspektsiooni, see on uus mõte on väga raske öelda, kas see hakkaks toimuma või mitte. minu automaatne reaktsioon oli, kui ma seda näen, sest Äh, üks meie seisvat küsimus on jälle lähetatud tööliste küsimus ja ma mõtlesin, kas taoline inspektsioon äh, aitaks kaasa lahenduse leidmisele, äh, sest see on tekkinud tõesti raskeks probleemiks ja nii palju äh, hagisid esitatud ka kohtule. ja hetkel me ootame komisjonipoolset lahendust. minu arvates see ei ole siiski halb idee ja seda tasub kaaluda ja kui me räägime äh, piisavast sissetulekust, miinimumsissetulekust äh,, vaesuse äh, ärahoidmisest, meil on vaja majanduse jaoks stabiliseerimismehhanisme ja eriti euroalal me räägime konvergentsis, kuid asi ei taandu ainult meie majanduse konkurentsivõimele, me peame mõtlema ka majanduse stabilisaatoritele võib-olla fraktsioonina me ei saa avaldada toetust kõikidele mõtetele, mis siin sisalduvad, kuid see on oluline mõte ja see peaks raportisse sisse jääma. Merci. aitäh, härra Benjon ja siis härra Mann. Yes um.... jah. tööinspektsiooni äh, idee tekitas mul teatud mõttes mured ma mõtlesin, et kas meil on üldse Ühendkuningriigis sellist, meil on tervishoiu ja tööohutuse inspektsioon ja muid selliseid, kuid tööinspektsiooni kui sellist mitte, sest need funktsioonid on jagatud erinevate asutuste vahel. ja kui te teete koostööd liikmesriikidega, siis te samuti näete, et liikmesriigid on struktuurid erinevad ja seetõttu võib-olla on raske kindlaks määrata, milline on see konkreetne asutus, kellega koostööd teha, mis on selle nimi ja millised on tema funktsioonid, sest liikmesriigiti on olukord erinev. ma tahan avaldada tänu teile selle eest, et te kompromissidesse võtsite arvesse enamuse minu poolt pakutud, mul on hea meel selle üle kuid mul on siiski veel probleeme ja ma tean ka, et mu kolleeg äh, Mariann juba mainis seda äh, ala, miinimumsissetuleku kuid mul on siiski sellega probleeme. selle konkreetse dokumendi kontekstis, mida see tegelikult tähendab? see võib tähendada mitmeid erinevaid asju. härra Oori avaldas kartust, et see võib olla üle-euroopaline eh, miinimumsissetulek, mis oleks täiesti praktiliselt võimatu, ma arvan, et seda ei soovitud. ja selle Mm, skaala teine äärmus võiks olla üles kutsuda liikmesriike ähm, välja töötama oma metoodika miinimumsissetuleku kindlaks määramiseks. Äh, sellele oleksime vastu ja nende kahe äärmuse vahel meil võiks olla ka mingisugune valem, äh, millest äh, Äh, liikmesriigid kasutaksid, näiteks kaheksa liikmesriiki kasutaks sama valimit, sellele ilmselt ma oleksin samuti vastu. aga kui me ko-, korrutame miinimumsissetulekut rahvaarvuga, siis äh, äh, ületaks võimalikku SKP-d. tuleb mõelda kõikidele nendele aspektidele. ja ma ei ole päris kindel, mida see miinimumsissetulek tähendab isikute puhul, kas töötaja kohta, kui tegemist on abielupaariga, kas see tähendab topelt, kui neil on lapsi kas tuleb lisada ka laste arv. ja kui me Ühendkuningriigis püüdsime äh, välja arvutada võimalikku miinimumsissetulekut suurperede jaoks, siis alati ületas summad, mida äh, tavaline keskklassi inimene äh, võiks mõistliku palgana saada. ja seega minu probleem on, et selle dokumendi kontekstis lähtudes ma ei saa aru, mida see mõiste tegelikult tähendab. kui me leiame aga vastused nendele küsimustele, siis võib-olla ma suudan teha teadlikuma otsuse ähm,. aitäh. härra Toomas Mann ja siis proua Lambert. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma olen mõlema komisjoni liige. olen nii majandus- kui tööhõivekomisjoni liige seega ma tunnen mõlema komisjoni seisukohti ja härra Serkas ütles õigesti, et me peaksime leidma õige tasakaalu. kuid tegelikkuses ei ole seda nii lihtne saavutada, Alejandro on Hispaaniast ja hispaanlased on jälle tänavatele tulnud. ja ma olen kuulnud, mida hispaanlased on öelnud miks on nii suuri raskusi kärbete nõustamisega, kui samal ajal me vajame kärpeid, sest me peame äh, tegutsema fiskaalliidu saavutamise nimel, teiselt poolt on meil majanduskasvu soodustavad meetmed ja me peame lähendama neid kahte aspekti. me räägime sellest homme jälle. Äh, Teil komisjoni koosolekul ma arutasin Kreeka olukorra üle. Angela Merkel äh, sõidab Kreekasse käesoleval nädalal ja kui asi piirdub ainult protestidega, siis me ei saa sellist lähenemist toetada. Äh, äh, Alejandro peab mõistma, et me ei dikteeri siin äh, säästumeetmeid, vaid me räägime sellest, et on vaja majandust taastada, majanduskasvu soodustada. meil on head kavatsused, kuid me teeme oma poolt ka ettepanekuid, kuidas saavutada majanduskasvu et edasi liikuda. tööhõivekomisjonis oleme me ikka jõudnud kompromissideni. Äh, Alejandro on saanud ka äh, kristlike demokraatide toetuse meie ettepanekute, kuigi äh, seisukohad on erinevad, siis siiski on meil võimalik koos edasi liikuda. miinimumsissetuleku kohta alampalk, me räägime selle alammäärast küünisest, mis ei ole sama kui alampalk. me peame arutama seda sotsiaalsete partneritega, arutamaks seda, kuidas see toimib eri piirkondades. see saab olema väga raske ülesanne, sest kõikide jaoks ei saa ühte ja sama reeglit kehtestada, kuid inimesed vajavad inimväärikat elu ja nad ei pea töötama kolmel töökohal, et ots otsaga kokku saada meil on vaja terviklikku sõnumit, meil on vaja selle koostamisse kaasata sotsiaalpartnerid. me ei tohi ega soovi kedagi tõrjuda. me eh, ei jäta inimesi saatuse hooleks äh,, nii nagu on juhtunud seal viimase kadunud põlvkonnaga. me soovime kõiki koondada äh,. me soovime võib-olla majandus- ja rahaliitu mille keskmes on sotsiaalpoliitika ja et sotsiaalpoliitika ei jääks lihtsalt mingiks täiendavaks ribatseks ja kui me seda saavutame, siis me oleme jõuliselt edasi liikunud ja ma arvan, et see dokument, nagu ta praegu koostatud on, juba arvestab teatud aspektidega. ma ei taha seda pikalt äh, kommenteerida, sest mu kolleegid on juba seda teinud, kui arutati kompromisse võib-olla minust on abi selle miinimumsissetuleku küsimuse arutusel. me oleme üsna palju tööd selle kallal teinud. Ühendkuningriigis tegelikult on miinimumsissetulek, on riiklik alampalk nendele, kellel on töökoht. ja äh, on ka teatud piirmäärad nende jaoks, kes ei ole töösuhtelised. paljudele parlamendiliikmetele on probleemiks olnud see, millistest standarditest, normidest lähtutakse ja liikmesriigid on need erinevad ja mitte alati ei vasta nendele piirmääradele, mille suhtes liikmesriigid on enda kohustuse võtnud. soovitusest, kui me räägime äh, äh, aktiivsest tööturupoliitikast me räägime sellest piisavast miinimumsissetulekust, mis tagab inimestele inimväärse elu ja üle Euroopa me teame, et kui inimesed langevad sellest ähm, piirmäärast allapoole, siis neil on väga raske naasta jälle äh, inimväärse elu juurde. ja seetõttu on oluline, et need teatud kriteeriumid selles tervikpaketis äh, äh, rahaliidu kohta sisalduvad, meeldib teile see kontseptsioon või mitte äh,, Äh, sotsiaalne mõõde on kriitilise tähtsusega. ja kui me suudame ka teised õiguslikud aspektid lahendada, siis me peaksime ka sotsiaalse Euroopa kinnistama, sest äh, piisav sotsiaalne kaitse äh, kõikjal Euroopa Liidus ja ka nende inimeste puhul, kes töötavad väljaspool Euroopa Liitu. me toetame seda igati. meil on väga hea meel näha, et, et need küsimused, mille meie tõstatasime, näiteks nende mõõdikute küsimus, millega mõõdetakse inimeste elukvaliteeti, ähm, peegeldab väga palju sellest, mida me oleme teinud skp küsimustes ja Riio kokkulepete valgusest äh, ja meil on väga hea meel, et need leidsid teiega kompromissmuudatusettepanekutesse. aitäh, Toomas Hendel jah, see arutelu läheb üsna tulisemaks ning mina üritaksin mõõdukaks jääda. üks äh, kuulus kirjanik ütles kunagi, et et parem on teeselda pädevust ja suu kinni hoida või äh, selle asemel, et lollusi kõnelda. ja mulle tundub, et äh, seda võiks siin äh, rakendada ka praeguse miinimumpalga arut-, miinimumsissetuleku arutelu puhul. tahaksin teile meelde tuletada, et, et selles raportis äh, räägitakse kuuekümnest protsendist riigi keskmisest palgast. tegemist on äh, ettepanekuga, mis kiideti heaks siinsamas selles kojas. ning äh, mitte kunagi ei ole kõneldud ühtsest Euroopa alampalgast loomulikult tuleb arvestada iga liikmesriigi olukorraga Äh, selle teema üle me oleme üsna põhjalikult mõelnud ja seda ei ole kuskilt õhust võetud. me oleme tuginenud kriteeriumitele, mis puudutavad vaesust, vaesuspiiri, nii et, et kui me kõigest sellest nüüd loobume ja alustame arutelusid äh, nullist, siis minu arvates äh, praegusel säästumeetmete ajal peaks ometigi olema selge, et Euroopa on kaotamas kodanike usaldust, sellepärast et inimestel ei ole enam elamisväärset tulevikku Euroopas. niisiis, vaadates Euroopa tulevikku, oleks tõesti tore, kui me arutaksime neid sotsiaalkriteeriumeid, mida me sotsiaalses Euroopas näha soovime me soovime oma aruteludega õige aluse paika panna ning miinimumsissetulek on osa sellest. Euroopa Parlament ning ühiskond tervikuna peab hoolitsema selle eest, et et töölistele ei makstaks sandipalka ning kui me oleme jõudnud olu- ja me oleme praegu olukorras, kus enamikes riikides on kehtestatud miinimumpalk ja seetõttu oleks mõistlik, et me oma nõudmiste juurde jääme, kuigi see võib-olla läbi ei lähe, aga igatahes me peame saatma välja väga selge sõnumi. alati ei saa kõnelda lähimuspõhimõttest lihtsalt sellepärast, et see sobib. nii et, et kui aga vähegi eh, vaja, siis võetakse lähimuspõhimõte appi ja kõike. on terve rida teisi teemasid, mis on samuti väga olulised, mida me oleme siin arutanud. me soovime sotsiaalset Euroopat aga kui Euroopa on juba kaotanud kodanike usalduse ja kod-, kodanikud Euroopat enam ei usalda, ei usalda enam Euroopa juhte, äh, Äh, sest nemad on äh, kodanike huvid äh, hüljanud, siis minu arvates ootab meid ees kurb tulevik. proua Bauer. aitäh. mis minusse puutub, siis tõesti vaidlused on juba väga tuliseks läinud siin ning loomulikult see teema võimaldab kirglikke argumente ma ei tahaks alahinnata selle teema tähtsust. sotsiaalne mõõde on tõesti väga oluline, ma olen sellega nõus ja me kõik oleme nõus, et et mõnikord on see kohe kõige olulisem asi. mina siiski olen seisukohal, et et võib-olla see teema oleks äh, väärinud eraldi raportit ja ei peaks lihtsalt olema lisaks mõnele teisele tekstile või raportile. me ei veel ei teagi, mis sellest raportist äh, põhikomisjonis saab. nii et, et minu äh, ettepanek või arvamus on selline, et me peaksime selle teema jaoks aega leidma ning me ei tohiks selle teema tähtsust alahinnata, isegi siis, kui me võib-olla mõningate sõnastustega ja definitsioonidega nõus ei ole meeldigu see meile või mitte, me peame arvestama sellega, millised on meie pädevused lähtuvalt Lissaboni lepingust, milleks meil on olemas õiguslik alus. loomulikult oleks äh, tore, kui me saaksime paika panna kvantitatiivsed reeglid kõige jaoks aga kui me teeme näiteks seaduse et, et äh, seitsekümmend viis protsenti tööealisest elanikkonnast peab töötama, noh, sellise seaduse võib ju vastu võtta, aga seda ellu rakendada oleks võimatu. Äh, ja ei ole mõtet äh, vastu võtta seadusi, mida ei saa ellu rakendada. minu arvates on miinimumsissetulek teema, mida me peame käsitlema, aga Äh, sissetulekute erinevused on niivõrd suured ning äh, erinevused äh, riikide sotsiaalsüsteemide vahel on niivõrd suured, et selle teemaga ühtselt Euroopa tasandil tegeleda on väga raske. ning väga raske on läbi suruda mõtet, et meil peaks olema Äh, üks äh, üle-euroopaline töötu äh, kindlustus või töötu abiraha, see oleks sekkumine liikmesriikide asjadesse me juba olime tunnistajaks, kui me samale asjale, kui me arutasime emadus- ja raseduspuhkust. Äh, sotsiaalsüsteemid on lihtsalt niivõrd erinevad, et äh, kõigile sobivaid lahendusi on äh, väga raske leida, isegi keeruliste, isegi lihtsate olukordade puhul, rääkimata siis veel keerulistest olukordadest, millega meie praegu silmitsi seisame me oleme kiitnud heaks terve rea kompromissettepanekuid ja ähm, paljud neist lähevad homme hääletusele. on veel äh, ka selliseid äh, küsimusi, kus meie seisukohad on erinevad, äh, me ei ole päris kindlad, kuidas neid lahendada. ma mäletan väga selgelt, et eelmise koosseisu ajal ja proua Lambert mäletab ka seda, me üritasime koostada õigusloomealast raportit, mis puudutaks tööinspektsiooni loomist äh, ja äh, koordinatsiooni äh, tööinspektsioonide vahel. me ei kõnelenud tol ajal veel Euroopa tasandil inspektsiooni loomisest ning meil ei õnnestunud sellist koordineerivat organit isegi luua. ma tean, et praegu on olukord teistsugune, aga puudub valmisolek, puudub õiguslik alus, nii et, et olgem realistid. ning äh, töötagem välja selliseid meetmeid, mida on võimalik ellu rakendada, mis on teostatavad meil tuleks vältida selliseid olukordi, kus põhikomisjon äh, hääletab äh, Äh, kogu arvamuse vastu. Äh, sellepärast, et äh, käsitleb teemasid, mis, mida ei peaks käsitlema, aitäh. proua Hirš, aitäh. kui kuulata neid arutelusid, siis on selge, et et meil on siin vastuolu ühelt poolt äh, säästumeetmete ja majanduskasvu ja majanduse taastamise vahel ja ma olen täiesti kindel, et äh, selline vastuolu on äh, meie valimisringkondades, ma olen täiesti kindel, et need inimesed, kes tulevad Hispaaniast näiteks tänavatele, ei ole nõus kõigi nende säästumeetmetega. aga näiteks samas minule öeldakse Saksamaal, miks peaksime meie maksma nii palju Äh, samas kui meie kannatame ju ka säästumeetmete all nii et, et ma tõesti äh, saa-, jagan mõle-, saan mõlema poole seisukohta. ja minu arvates ei tohiks siin hakata lihtsalt äh, kõike mustaks või valgeks tegema, me peaksime üritama asju siiski omavahel lepitada äh, ma arvan, et Euroopa Parlamendil ja meie komisjonil iseäranis on äh, väga hea võimalus äh, siin asjades selgus majja tuua. on kahetsusväärne, et sotsiaalne mõõde äh, on justkui mingi kuritegu, mõned on selle poolt, mõned on vastu, aga ma arvan, et me peaksime sellesse teemasse süviti minema ning ütlema inimestele, et on olemas selliseid sotsiaalseid meetmeid, mis on jätkusuutlikud ja mõistlikud ning äh, noorte tagatised oleks üks selline. on ka selliseid sotsiaalpoliitika meetmeid, mis eriti mõistlikud ei ole Äh, meetmed, mis on näiteks vastu võetud lihtsalt selleks, et täita valimiskampaania ajal antud lubadusi. nii et, et ärgem äh, taandagem neid arutelud, nendes aruteludes kõike mustale või valgele, rääkigem jätkusuutlikkusest ning äh, tulevikuks valmistumisest. nüüd miinimumsissetuleku või alampalga koha pealt nii palju, kui mina aru saan, ei tohiks äh, see teema mingeid probleeme põhjustada. liikmesriikidel on olemas äh, süsteem, mis tagab äh, miinimumsissetuleku. alampalk on teine teema. selle üle, kas sellel on mõtet või ei, võib vaielda. aga ma arvan, et õigus miinimumsissetulekule Äh, sellisele sissetulekule, mis äh, elamise ära ta-, äh, mis võimaldab elamist, selle üle ei maksa arutada, see peaks olema. proua Sipel, kas teie soovisite ka sõna? suur aitäh. arvestades, et meil on aega juba vähe, ma mõtlesin, et ei võta sõna, aga mulle tundub, et mõned sõnavõtud Äh, tekitavad minus küsimuse, et kas me üleüldse saame aru, mis kaalul on ja kas me ikka kaitseme sotsiaalkaitset ja tööhõivet. Äh, tegemist ei ole aruteluga, mis on käinud ainult kaks aastat, see arutelu on käinud juba ammustest aegadest peale ja nüüd mõned ütlevad, et me peame algusse tagasi minema ja aja maha võtma. kuulge, seda aega meil ei ole me ei saa endale lubada sellist luksust, et võtame aja maha ja hakkame kõike otsast peale arutama. ja arutame, kas sotsiaalset Euroopat on vaja või ei. inimesed soovivad äh, vastuseid selle kohta, mis tulevik toob. nii et, et asi ei ole ainult selles, kas Kreeka peab ise võlad ära maksma või Äh, või kas äh, Saksamaa on see, kes kõike veel koos hoiab? me teame, et äh, meil on ühised probleemid nii Kreekas kui Saksamaal kui ka mujas, mujal need probleemid puudutavad tulevikku, meil on inimesed, kes ei ole suutelised pensioniga toime tulema, inimesed, kes töötavad terve elu ja siis korraga peavad äh, Äh, taotlema riigilt täiendavat toetust, sellepärast et äh, nende pensionid lihtsalt ei võimalda äh, neil äraelamist. ja see on täiesti lubamatu. on lubamatu, et selline olukord valitseb maailma rikkamates riikides ja meie kohustus on sellele probleemile kiiresti lahendus leida ja ei maksa enam raisata aega filosoofilistele aruteludele selle üle, kas me soovime või ei soovi sotsiaalset Euroopat, selleks aruteluks on aeg läbi ning ma arvan, et me peaksime palju kiiremini edasi liikuma. proua Essaia. kiitoksia, proua puhejuhataja. suur tänu, proua esimees sooviksin vaid lühidalt nentida seda, et ma olen väga rahulolematu selle protseduuri suhtes, mis meie komisjonis on käsitlusele võetud ja ma olen imestunud, kuidas me oleme eh, nendest mängu ei ole mängureeglitest kinni pidanud ja jään ootama, kas eesmärgiks on ka see, et äh, sarnasest menetlust kasutatakse ka teiste raportite puhul. mitmeski sõnavõtus on välja tulnud, eriti Edith Baueri sõnavõtus, et kui me oleksime olnud ähm, aeglasemad, oleksime saanud äh, esile tuua meile olulisi teemasid lõplikus arvamuses, siis võib nentida, et äh, tegemist on nüüd dokumendiga, kus on väga palju äärmuslikke ideesid ja üksmeelt ei saavutata, tõenäoliselt äh, ei, ei, ei tule kogu sellest asjast head nahka, aitäh! aitäh äh, selle väga huvitava arutelu eest, ma arvan, et see et teema äh, tõesti võimaldas seda. Äh, nüüd kõneleksin veel kord menetlusest ja sellest, kuidas meie siin arutelus üldse kaasa rääkida saame. Äh, mõnedel on mulje, et, et et see Rompoi poolt, Van Rompoi poolt äh, alustatud arutelu on selline, kus Euroopa Parlament äh, ei ole äh, esi, esikohal äh, nende, nendes aruteludes, mis Euroopas parajasti toimuvad. erinevatel tasanditel, erinevatel struktuurides äh, on Euroopa Parlament täiesti seaduslikult otsustanud, et tegemist on Euroopa Parlamendi jaoks olulise teemaga ja seetõttu parlament on otsustanud oma seisukoha välja öelda, enne kui detsembris ülemkogus see teema arutusele ei tule ning äh, me, me ei taha, et detsembris siis äh, hakatakse asja arutama äh, tuginedes tööle, mis on tehtud niimoodi, et meid on kõrvale jäetud. härra Barroso oma kõnes Euroopa Liidu olukorrast kõneles olukorrast ja ütles, et see, mida meie teeme, võiks olla teekaardiks. me oleme näinud ka seda dokumenti, mille on koostanud härra Van Rompuy Äh, mis on siis esitatud analüüsiks, äh, et detsembris äh, arutelud saaksid toimuda. ning ähm, see, mida meie siin praegu ähm, teeme, toimub siis ähm, paralleelselt sellega, mida on teinud näiteks meie härra Vestervelle ja mõned teised me ei ela ideaalses maailmas ja see, mida Äh, meie siin arutame, on see, et kuidas selles kontekstis, mis valitseb, kuidas meie komisjon, äh, tööhõivekomisjon äh, saaks kaasa rääkida. kuidas me saaksime kaasa rääkida selles, mida, millest tänapäeval, täna räägitakse. nüüd arvestades seda konteksti me elame nii-öelda sotsiaalse turumajanduse tingimustes. meie äh, poliitilise ja äh, majandus, äh, majanduslik süsteem tugineb siis just nimelt sellele sotsiaalsele turumajandusele Äh, see on just nimelt see valdkond, kus me oleme te- ja üks suur läbimurre, mida me oleme siin teinud äh, kõik ühiselt, on põhiõiguste äh, heakskiitmine ja põhiõiguste hartas on väga oluline ka sotsiaalseid õigusi puudutav peatükk ning Lissaboni lepingu artiklis üheksa mainib jällegi ka sotsiaalküsimusi ja horisontaalseid küsimusi niisiis, tegemist on olukorraga, kus äh, kaalul on äh, nii-öelda Rahandus- ja Majandusliidu järgmine etapp. Ehm, meil on jäänud mulje, et selles liidus on tasakaal majanduse ja raha vahel aga kui te vaada, kui vaadata, mida me siiamaani oleme teinud, äh, kuidas me oleme kasutusele võtnud euro, kuidas me oleme kasutusele võtnud Maastrichti lepingu, kuidas me oleme kasutusele võtnud need vahendid, mis Majandus- ja Rahandusliidul on, äh, siis on olemas äh, tasakaal, ähm, me räägime kogu aeg artiklist sada kakskümmend üks ja äh, sada nelikümmend kaheksa, kus räägitakse sotsiaalpoliitikast, aga nende kahe vahel tasakaal ei ole korralik. ja kui meie siin sotsiaalkomisjonis äh, ja tööhõivekomisjonis mitte midagi välja ei öelda, kui me äh, siis Äh, siis see tasakaal läheb üldse kaduma, äh, arvestades siis äh, survet, mis tuleb finantsturgudelt näiteks, kes on praegu nende küsimuste otsustamisel juhtrollis. ja proua Bauer, mina olen teiega täiesti nõus. ja ka teised rõhutasid seda, et kui sellega alga-, selle algatusega välja tuldi, siis ähm, äh, parlamendi äh,, parlament peab reageerima, Van Rompuy äh, öeldule ja ma nõudsin, et me peaksime koostama oma raporti. Äh, selle aga vaidlustas majandus- ja rahanduskomisjon äh, ning äh, seejärel me tõudsime siis tõhustatud koostööd EKONi komisjoniga ning nii, nii et, et meil lõpuks õnnestus siis saada see tõhustatud koostöö, nii et, et meie tõesti pidasime lahingut ja meie ei ole siin äh, nagu juhi rollis, meie ei saa oma ajakava paika panna, me peame kohanema äh, sellega, mida on juba ette ära otsustatud. Äh, me ei pea siin nüüd pimesi edasi tormama, aga me peame kasutama äh, neid võimalusi, mis meil on ning äh, seetõttu äh, kohtun ma homme pärastlõunal proua Dysoniga, et just enne meie komisjonis toimuvat hääletust me saaksime siis arutada just nimelt seda, mis härra Örile muret teeb. et võib-olla proua Tyson saaks siiski tema ettepanekud oma raportisse võtta ja seetõttu ma siis temaga ka, ka kohtun ja kuna härra Mann on mõlema komisjoni liige, eh, siis eh, eh, võib-olla tema saab ka mind toetada ja väga, väga hea oleks, kui me saavutaksime tasakaalu erinevate ettepanekute vahel, loomulikult arutelud ei ole veel lõppenud. nüüd mitmed teist väljendasid muret seoses sellega, kas need sotsiaalõigused, mida me nõuame, Äh, äh, kehtivad kogu Euroopa Liidu tasandil. lühidalt, kas peaks näiteks kogu Euroopa Liidus kehtestama alampalga? proua Harkin täiesti õigesti rõhutas, et kompromissis, mis puudutab põhjenduspunkti C ja soovitust üks, seal me teeme vahet Eh, selle vahel, mis peab olema Euroopa Liidu poliitika ja selle vahel, mis eh, ku-, siis eh, vastavalt Lissaboni lepingu vaimule kuulub siis nii Euroopa pädevus kui ka liikmesriikide pädevus, sealhulgas siis ka palgaküsimus. mina ei ole kunagi kuulnud kedagi pakkunud välja alampalka kogu Euroopa Liidu jaoks nii et, et äh, kui keegi, kellelegi on selline mulje jäänud, siis ta ei ole lihtsalt üksikasjadele tähelepanu pööranud. Äh, mul on niisugune tunne, et ülemkogu äh, viitab ka sellele kuuekümnele protsendile keskmisest palgast, millele juhtis tähelepanu ka härra Hendel ja viidaksin teie, juhiksin teie tähelepanu ka kompromissile, kus sõnastus on üsna keeruline aga seal ei viidata otseselt alampalgale, välja on pakutud selles komp-, kompromissis, et et kui selles kompromissis, kus räägitakse liikmesriikide pädevusest äh, ja miinimumpalgad, mis takistavad siis töötavatel inimestel vaesuse sattumist. nii et, et ma arvan, et äh, siin selles Äh, muudatustes tegelikult äh, ei räägita päris täpselt sellest, mida teie siin nõuate. Äh, proua Harkinile tegi muret ma loodan, et teda ennast ei ole enam siin, aga ma loodan, et tema kaastöölised on siin ja annavad sõnumi talle edasi. see rohelise kaardi mõte, sellepärast et aluslepingud sellist võimalust ette ei näe Äh, ma tahaksin teda rahustada, mina tulen, olen pärit riigist, kus olukord on samasugune nagu tema kodumaalgi ja härra Barroso ise oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ütles, et on võimalik aluslepingud läbi vaadata, aga äh, äh, see võib-olla seda ettevõtmist küll ei krooni edu, aga seda võib siiski teha Äh, aga mulle tundub, et ühes punktis on kõigi fraktsioonide vahel äh, üksmeel, nimelt see punkt, äh, mis puudutab seda, et kõigis olulistes valdkondades Lissaboni lepingu potentsiaali ei ole veel ära kasutatud ja me võime edasi minna. ja on selge, et need arutelud, mis detsembris hakkavad toimuvad, on sellised, kus tõesti kõik tuleb arutusele ja kui meil on ettepanekuid, mis, mis tuleks esitada, teemasid, mis tuleks tõstatada, siis praegu on just nimelt hetk seda teha ja seetõttu ma loodangi, et, et me suudame selle äh, raporti ja need ettepanekud vastu võtta. ja proua Essayale, äh, see puudutab samuti menetlust. kahjuks Äh, suurem osa muudatusi, mis esitati, esitati variraportööride poolt. Äh, proua Jaslovetska esitas seitse ja kaksteist äh, teise, nii et, et ja kui meil oli siis kõigi variraportööridega kohtumine, siis me nõudsime et äh, fraktsioonide esindajad äh, siis äh, vaataksid, millised muudatusettepanekud oleksid siis esitatud, on esitatud üksikute saadikute poolt, härra Sõrkas tegi siin integ-, võttis üle mõned härra Priio muudatusettepanekud ja nõnda edasi nii et, et teie muudatusettepanekute saatus oli hoopis teistsugune. Äh, sellepärast, et need muudatused, mis ei ole teiste muudatusettepanekutega kaetud, pandi siis äh, hääletusnimekirja homseks ja ülejäänud siis pandi kompromissidesse. Äh, ma mõistan, et see menetlus ei ole võib-olla ideaalne võib-olla ei maksa seda pidada pretsedendiks, vaid erandiks ja ma vabandan veel kord, et mina olen suuresti süüdi selles, mis juhtus ning ma loodan siiski, et meil, me hääletame homme ja meie komisjon võtab vastu arvamuse, mis on äh, ülesannete kõrgusel ning tõesti mõjutab neid arutelusid, mis toimuvad kas äh, majandus- ja rahanduskomisjonis äh, proua Dysoni raporti üle ma teen ettepaneku selle teema arutelu nüüd lõpetada, tahaksin teid tänada teie sõnavõttude eest ning äh, ütleksin siis veel kord, et me hääletame seda arvamust homme, et me saaksime olla ajakavas, äh, mis parlamendi ja, ja, ja majandus- ja rahanduskomisjoni poolt on kehtestatud. ja nüüd läheme siis ähm, kuuenda päevakorrapunkti juurde, proua Blinkevitš-Jute raport, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid Erasmus kõigi jaoks programmi kohta. proua raportöör, teil on sõna aitäh. kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege, variraportööre kõikidest fraktsioonidest. koos nendega me tegime ära väga suure töö. me vahetasime mõtteid mõtteid ähm, ning äh, suutsime leida kompromissi päris paljudes küsimustes. me töötasime välja kolmkümmend neli kompromissmuudatusettepanekut ja äh, üritasime siis tõesti kõikide kolleegide mõtteid äh, nendesse kompromissidesse lülitada ja ma tõesti kohtusin kõigi fraktsioonide variraportööridega ja kõik äh, variraportöörid toetavad neid kompromissmuudatusettepanekuid. täna sooviksin teile kõnelda Marta Kastleri esitatud muudatusettepanekust ta tegi ettepaneku, ähm, äh, mis on midagi uudset, see puudutab alaprogrammi, mis on suunatud äh, vanemaealistele inimestele. Äh, mina toetan seda programmi, eesmärk on lihtsalt selle alaprogrammi tugevdamine, et parandada siis ähm, ka vanemaealistele inimestele võimalusi elukestvaks õppeks. nii et, et ongi välja pakutud siis üks uus alaprogramm Äh, mis on suunatud just nimelt aktiivsetele äh, vanuritele. meie arvates on väga oluline toetada vanemaid inimesi, äh, toetada nende tegu, aktiivset osalust meie ühiskonnas, sellepärast et praegu toimub ju meie ühiskonna vananemine Äh, veel üks asi, millest tahaksin äh, kõnelda, nimelt täiskasvanute õppest. Äh, me arutasime seda teemat variraportööridega, me arutasime nende täiskasvanute vanust, keda see täiskasvanute õpe võiks puudutada me tahtsime paika panna sellise vanusevahemiku, mis on kõigile liikmesriikidele vastuvõetav, sellepärast et mõned äh, riigid äh, räägivad kaheksateistkümnest aastast alates, teised kahekümne viiest eluaastast alates ja nõnda edasi. ja äh, äh ja lõpuks me otsustasime siis kuni kuuekümne nelja aastased. niisiis äh, äh, jutt on siis äh, sellest, et need programmid äh, võiksid olla ka juurdepääsevad inimestele, kes on vanem kui kuuskümmend neli aastat, selleks et nad tõesti saaksid õppida kogu oma elu. ja samuti arvestasime nende kogemustega, mis liikmesriikides äh, selles vallas on. milline võiks olla see miinimumvanuse piir? ka seda me arutasime variraportööridega ning me leidsime, et ei ole paika, vaja paika panna mingit alampiiri, äh, sellepärast et liikmesriikidel juba on oma kogemused, välja kujunenud tavad ning seega oluline on olla äh, paindlik ja arvestada liik-, liikmesriikide kogemustega. mis puudutab nüüd teisi kompromisse, siis äh, me oleme nõus äh, sellega, mis on välja pakutud ning tahaksin kolleege tänada toetuse eest. noortevaldkond äh, on äh, oluliselt paremaks muutunud tänu kolleegide ettepanekutele. nüüd veel mõned muudatusettepanekud. tehti ettepanek parandada juurdepääsu programmidele Äh, just nende inimeste poolt, kellel on erivajadusi või kes on äh, suuremates raskustes. Äh, tegemist on tõesti teemaga, mis on meie komisjoni jaoks väga oluline ja ma leian, et selline ettepanek on asjakohane. kõigi fraktsioonide variraportöörid arutasid ka eelarvega seonduvat. me panime kompromissi sisse ettepaneku Äh, mis puudutab erinevaid sektoreid, mille kohta need programmid käivad ähm, ning äh, arvestasime ka seda raha, mida neile programmidele on varem eraldatud. me tegime ettepaneku, ettepaneku suurendada rahastamist ning ütlesime variraportööridele, et me peame tõesti tegutsema äh, väga aktiivselt äh, juba enne eelarve koostamist. Äh, me ei taha jätta lihtsalt seda asja komisjoni otsustada ja tahaksin veel kord tänada variraportööre, mul oli väga hea meel nendega koostööd teha ning ma loodan, et homme, kui toimub hääletus, Äh, siis te toetate seda raportit ülekaalukalt. aitäh. härra Pahh, palun. Merci, madame la présidente. aitäh. Zunächst einmal mein jah, kõigepealt äh, vabandan kolleeg Kassleri nimel, ta ei saanud siin täna olla ja palus mind teda esindada. kõigepealt soovis ta tänada raportööri ja äh, raportööri assistentsi väga hea koostöö eest äh, raporti koostamisel ja ma olen täiesti kindel, et me oleme saavutanud väga head kompromissettepanekud äh, selleks, et elukestvat õpet toetada seega tänaksin kõiki vaariraportööre selle eest, et nad minu ettepanekuga arvestas, mis puudutas eakaid ja nende koolitusvõimalusi ning samuti koolitusvõimalusi siis kõikidele, kõigiealistele. Äh, väga hea on, et me saadame selge signaali, mis puudutab ähm, teemasid, mis mõjutavad eakaid äh, inimesi, eriti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mis on elukestva äh, õppe aasta ja vanuseealise solidaarsuse aasta. täiskasvanu hariduse toetamine läbi Erasmus Munduse on väga oluline teema ja suurendamine kaheksakümnele protsendile on vaid üks meede. mõned muudatusettepanekud ei ole hetkel veel läbi läinud kompromisside hulka. näiteks see nimi Erasmus for all peaks olema vaid töökava Erasmus kõigile. see on veidi eksitav, sest see räägib äh, vaid äh, justkui ühest küljest ja see tundub, et see ei ole kõige parem lahendus, hetkel on tehtud ka kaks ähm, alternatiivset ettepanekut, pööraksin siinkohal tähelepanu mõlemale muudatusettepanekule, mis mina esitasin, äh, ühest küljest siis ähm, Euroopa põlvkonnad näiteks ja teisest küljest keskenduksin sellele teemale, et tegemist on põlvkondadeülese lähenemisega, piirideülese õppega ja minu ettepanek nime suhtes on eriline, sest seda on võimalik lihtsalt tõlkida ilma anglitsisme kasutamata. viimastel päevadel olen saanud väga palju sõnumeid kodanikelt ja erinevatelt organisatsioonidelt ja esindajatelt, kes seda alternatiivset nime toetavad Euroopa põlvkonnad on väga hea lahendus ja paluksin teil avaldada sellele toetust, suur tänu! aitäh! Karima Deli ah,. Karima Deli. aitäh! Äh, suur aitäh raportöörile äh, selle raporti eest ma arvan, et meie komisjon peaks tõepoolest rõhutama seda, et Erasmus ei tohiks mitte mingil juhul eh, eelarvepiirangute ohvriks sattuda. me ei saa eh, Erasmuse programmi ohtu seada. Erasmus kõigile eh, oma tänaselt, tänasel kujul võtab äh, uusi mõõtmeid. tegemist on programmiga, mis on avatud äh, kõigile eurooplastele, aga äh, läheb palju kaugemale, ei ole oluline, milline kvalifikatsioon inimesel on, programm on tõesti ava-, avatud kõigile, kõigil on võimalus minna õppima teise liikmesriiki ning kõige olulisem see sõnum, mille meie komisjon peaks saatma, on siis äh, Äh, Euroopaga leppimine ning äh, täna ainult üks protsent eelarvest äh, läheb sellistele meetmetele ja seetõttu me peaksime tõesti vaatama, mis juhtub. meil on täna loomulikult õigus esitada nõudmisi, meil on tõesti õigus nõuda eelarve suurendamist ning ma tahaksin äh, Äh, viidata just need äh, kutseõppega seotud õpilastele ja, ja nendele, kes tulevad tagasihoidlikustest oludest. reeglina Erasmus on äh, mõeldud just nimelt eliidile, prestiižikate ülikoolide õpilastele. ja mina tahaksin tõesti, et see see sõnum, mille me edastame, oleks väga selge nii eelarve mõttes ja me peaksime ütlema, et tuleb tõesti toetada seda, et, et eelarvet suurendatakse. aitäh. kas keegi veel soovib sõna? ja proua Morin Chantier äh, esinaine, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Karima Deli, et me peame säilitama eelarve Erasmus kõigi jaoks, eriti hetkel, kus olukord ähm, Euroopa Liidu eelarvega äh, on selline, et äh, Erasmus võib sattuda ohtu, meil ei jätku äh, assigneeringuid Erasmuse jaoks nii et, et me peaksime siin tõesti rõhutama, kuivõrd oluline see programm on ning ma tahaksin lisada, et eh, Euroopa eh, lähemus kodanikele ja eriti just eh, õpilased peaksid saama kasu sellisest rahvusvahelisest liikuvusest, liikuvusest Euroopa tasandil see on oluline Euroopa tulevikule ja see on oluline ka meie kaaskodanike tulevikule. aitäh! mina omalt poolt tahaksin lisada äh, ka ühte-teist, kõigepealt tahaksin tänada proua Blinkevitš-Jutet. Äh, ma arvan, et meie komisjon on tõesti koostanud väga hea arvamuse, tulles äh, tagasi äh, Äh, kahe asja juurde. kõigepealt äh, raportöör äh, pakkus välja väiksed muudatused, arutelud kultuurikomisjonis olid väga elavad võib-olla äh, see komisjon kutsub äh, raportööri ka otse nende juurde arutama, aga ühe asjaga ma ei ole nõus ja ma, ja ma olen seda asja ka äh, täna, täna juba proovin, plaanis proovin Blinkevitšutega arutada. Ähm, mulle on öeldud, et Erasmus kõigi jaoks on mõeldud kõigile õpilastele. ma äh, eelarvekomisjon on välja töötanud ühe äh, pila-, pilootprojekti äh, Erasmus kutseõppe jaoks, sest et Erasmuse programm on tõesti olnud väga edukas programm ja kui sellist, sellist programmi saaks laiendada, siis see oleks ju väga tore minule väga meeldiks selline lähenemine, ma tean, et proua Doris Pakile selline lähenemine ei meeldi, mul on sellest kahju, aga tema ütleb, et nii ja nii ja nii ja naa na.. aga äh, võib-olla äh, jah, teil on praegu, praegu programm, äh, mis läheb väga hästi, aga äh, see, see, sellele siiski toetust ei saa ning äh, meil on praegu oleks väga oluline, kui me saaksime äh, noori aidata. niisiis, ma toetan tõesti äh, raportööri, et me ei tohiks muuta seda programmi nimetust. Äh, võib-olla me ei hakka siin liigselt, mõned ettepanekud võib-olla lähevad liigselt üksikasjadesse aga äh, tahtsin siis äh, lisada selle elemendi ja ma olen seda alati lisanud siis, äh, kui me oleme kõnelenud proua Blinkevitš-Jute raportist ja nüüd annaksingi raportöörile sõna, et arutelu kokku võtta. aitäh! tahaksin samuti tänada kõiki komisjoni liikmeid, kes oma seisukohta väljendasid. kinnitaksin veel kord, et meie kompromissid on äh, arutusel olnud erinevate komisjonide liikmetega ning me ise otsustasime, et juurdepääs programmidele, äh, äh, mis võimaldavad liikumist Euroopa-siseselt, leiab meie ettepanekutes rõhutamist. nimelt Need programmid peavad olema juurdepääsevad kõigile inimestele, kellel lihtsalt ei ole äh, piisavalt vahendeid äh, veel üks kompromiss, mille me oleme välja pakkunud, puudutab eelarvet. me arutasime seda ettepanekut väga põhjalikult ning äh, meil on siis punkt, mille kohaselt rahastamine ei tohi olla väiksem, kui see on olnud siiani. Äh, see on ju väga oluline, kui me räägime Euroopa tulevikust. Äh, rahastamine ei tohi väheneda ning teatud valdkondade rahastamine äh, ei tohi kuidagi langeda, kui me tahame saavutada strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke. nüüd, mis puudutab programmi nime, ma olen öelnud, et ma ei tahaks seda nime muutma hakata kultuurikomisjon peab seda teemat arutama, eriti härra Kassler ning just nimelt kultuurikomisjon, kultuurikomisjoniga peame seda asja siis arutama. mina olen seisukohal, et sisu äh, on oluline, sisu, programmi sisu väljendab äh, põhiasju, need programmid peavad olema juurdepääsevad, äh, juurdepääsevad noortele ja samuti teiste põlvkondade esindajatele Äh, sellepärast et Erasmuse programmid on siiani olnud väga edukad. Äh, äh, me teame, et see programm tõesti on olnud edukas ja peab sellisena ka jätkuma, aitäh. aitäh ja hääletame siis kompromisse ja, ja ülejäänud muudatusettepanekuid homme ja kultuurikomisjon hääletab kuuendal novembril ja nüüd äh, jõuame järgmise päevakorrapunktini, selleks on äh, kümnes päevakorrapunkt ja annan sõna proua Ronsulile et ta tutvustaks ähm, siis äh, seitseteist muudatusettepanekut, tegemist on siis kompromissmuudatustega, mis äh, puudutavad tema arvamust IMCO komisjonile ja arvamus, äh, seal on raportöör proua Vernio ja tegemist on ähm, kahe tuhande viienda aasta direktiiviga kolmkümmend kuus, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning tegemist on halduskoostöö koostööga läbi siseturu infosüsteemi. proua raportöör, teil on sõna. Merci, madame la president. aitäh. La relatsioone, kui voteremo domani represent-. kallid kolleegid, homme hääletame äh, uut sammu siseturu lõpuleviimise suunas ei, kahe tuhande viienda aasta direktiivi, kolmekümne kuuenda numbriga direktiivi muutmine aitab oluliselt muuta äh, olukorda, mis aitab kutseala esindajatel paremini praktiseerida oma ametialal teistes liikmesriikides. ja see puudutab viitsada miljonit Euroopa kodanikku. haldusmenetlus äh, lihtsustamine, kiirendamine äh, aitab vähendada kulutusi ja need on kõige olulisemad kuusteist osad selles õigusloomelise ettepaneku. Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtt on uuenduslik eh, vahend, mis toetab töötajate liikuvust ja eh, tööjõuturu arendamist üle piiride tänu kolleegide poolt üles näidatud avatusele ja koostööle oli meil võimalik koostada seitseteist kompromiss muudatusettepanekut, mis tugevdavad komisjonipoolset teksti ja saadavad EMKO-le tugeva sõnumi suurem liikuvus kutseala esindajatele, parem kontroll ja tähelepanu tarbijate muredele. konkreetsemalt eh, kompromissid eh, A ja L annavad liikmesriikidele võimaluse eh, keelduda osalisest juurdepääsust ülekaaluka avaliku huvi põhjustel, eh, näiteks tarbijate kaitse valdkonnas ja mm, tervishoius. Eh, kompromiss A räägib konsulteerimisest äh, Äh, eriala esindajatega, kui osaline juurdepääs tagatakse ja see on kooskõlas sellega, mida soovisid liikmesriigid ja ka nõukogu ning Euroopa Kohus. Äh, notarid jäävad selle direktiivi äh, kohaldamisalast välja. et C ja O rõhutavad keelealast kontrolli, nii nagu komisjon nõudis. Need on olulise tähtsusega selleks, et kutsealade esindajad saaksid töötada ka teistes liikmesriikides, kuid need keeleeksamid peavad olema mõistlikud ja mitte diskrimineerivad. pädevad riiklikud asutused koos sotsiaalpartneritega ja kutseala organisatsioonidega kaasatakse äh, Äh, vastavate äh, keeleeksamite testide koostamisse. kompromiss D eesmärk on lihtsustada liikidevahelist teabevahetust, kui on tegemist äh, kutsealade esindajatega, kes ajutiselt või alaliselt on saanud keelu praktiseerida oma erialal. ja kompromiss E, G ja B kutsuvad üles sotsiaalpartnerite suuremale kaasamisele ja asjatundjate kaasamisele delegeeritud õigusaktide koostamisse ja pilootprojektide koostamisse. kompromiss F võimaldab Euroopa Komisjonil kasutusele võtta kriteeriumid, mille alusel väljastatakse kutsekaart ja selles öeldakse, et tuleb läbi viia mõjuhinnang IG ja M äh, loetlevad äh, informatsiooni, mis peab äh, olema esitatud kutsekaardil ja sätestavad ka ajaraamid neli nädalat. kompromiss M teeb ettepaneku kõikidel kutsealadel täiendkoolituse läbiviimisele ja lõpuks kõige rohkem arutelu tekitanud muudatusettepanek Q, mis näeb ette üleminekuperioodi kuus aastat liikmesriikide jaoks selleks, et kehtestada gümnakoloogidele, medõdedele äh, miinimumkoolitusperiood. ma tahan tänada kõike. Äh, äh, hetkel ma midagi lisada ei taha, võib-olla pärast arutelu lõppu. aitäh, neli inimest on sõnasoovi avaldanud, Ole Kristensen ja siis proua Hirš Tak, fru formand, og tak til ordføreren for hendes glimrende og inddragende arbejde. Suur tänu, raportöör on teinud suurepärast tööd. Nendes kompromissides on saavutatud väga hea tasakaal tööhõive vaba liikumise vahel ja teisest küljest ähm, äh, ohutu äh, praktiseerimise vahel Äh, kui siin rääkida nüüd keeleoskusest, töökohast ja kutsekaardist. väga oluline on siinkohal rõhutada seda, et liikumisvabadus peab olema ilma täiendavate koolitusteta, äh, seda ei pea uuesti läbima igas uues liikmesriigis, vaid oma kutseoskused võib endaga kaasa viia ja see peaks puudutama kõiki ameteid. seda öeldes loomulikult on ka teatud erandeid mille puhul peab vaatama, mis need täpselt on. mul on väga hea meel selle üle, et me, need keelenõuded ei ole enam paigas, ehk siis tegemist on paindlikuma lahendusega. Euroopa kodanikel on võimalik äh, kogeda siis seda, et äh, keele diplomaad ei ole takistuseks. mis puudutab nüüd ähm, Euroopa kutsekaarti, siis äh, see võimaldab tagada ka paremad töötingimused töökohal. väga positiivne on see, et me oleme suutnud tagada ka tööturu osapoolte rolli, selle kaudu on meil võimalik neid reegleid veelgi parendada, mis puudutavad kutsekvalifikatsiooni heakskiitmist igal pool Euroopa Liidus. koostöö on olnud suurepärane, aitäh! Äh, Nadja Hirš, Nadja Hirš ja siis Toomas Mann Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank erst einmal an die Bericht-. tänan, esinaine. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest. ma arvan, et me oleme koostanud hea dokumendi ja me saame toetada ka kompromissettepanekuid. kompromiss J aga tekitab probleeme. kahjuks on saalis kaks mikrofoni korraga sees ja sellega seotub andmekaitse probleemid. me peaksime põhjalikult läbi mõtlema, äh, milliseid aspekte ja millist infot tuleks kutsekaardil näidata. ma igati toetan seda, et uus kompromissettepanek Q käsitleb äh, seda kümne, kaheteist aasta probleemistikku ja see illutab teed tõhusale lahendusele. kui me räägime üldharidusest, mis kestab kaksteist aastat, vaid räägime kutsekoolitusest, küsimus ei ole selles, kuidas kvalifikatsioon saavutatakse, vaid oluline on see, et saavutatakse kvalifikatsioon ja see peaks olema meie eesmärk. teiseks tahaksin kommenteerida järgmist aspekti ja viitan muudatusettepanekule mis teatud määral äh, kattub äh, Krunini muudatusettepaneku ja puudutavad sõna paid, tasustatud äh,. see on praktikaperioodi kohta. meie arvates, et praktikaperioodi internatuuri tuleks tunnustada ja isegi kui seda ei tasustata, ei peaks nad topeltkahju kandma Äh, kui nende praktikaperioodi ei tunnustata. Äh, küsimus on selles, et kas nad saavutavad oma kvalifikatsiooni internatuuri ajal või mitte, mitte see, kas see on tasustatud või mitte. ma tahan küsida, miks te äh, toetada ainult seda tasustatud internatuuri ja mitte teist liiki internatuuri. võib-olla te selgitaksite? Toomas Mann ja siis Birgit Siipel. Merci, madame la president. <clears throat> tänan, proua esinaine. meil on juba toimunud äh, põhjalik mõttevahetus äh, ja kirja teel. Äh, loomulikult ma nõustun sellega, et meil on vaja suuremat liikuvust Euroopa Liidus, loomulikult ma toetan seda, kuid tegelikkus peaks peegeldama ka olukorda liikmesriikides. Saksamaal on see kümme aastat ja mitte kaksteist aastat ega me äh, lihtsalt õhus seda kümme aastast perioodi ei võtnud, see lähtub meie kogemusest, kui me mõtleme selle peale, äh, et äh, inimesed, kes lõpetavad kutsekooli, on kvalifitseeritud töölised, seega selle perioodi pikendamine kaheteistkümnele kuule tekitab probleeme. mõnedes liikmesriikides on asutud rohkem akadeemilisele väljaõppeteele meetodide koolitusel ja sel põhjusel on äh, need äh, koolituskohad täidetud inimeste poolt, kes tegelikult ei sobi äh, sellele ametikohale ja seetõttu kvaliteet on kannatanud ja väga sageli medõed ei ole saanud korralikku väljaõpet ja meie Saksamaal usume oma koolitussüsteemi. härra Serkas viitas olukorrale Hispaanias meil on kehtestatud Saksamaal vastavad kvaliteedinõuded me loomulikult ei arva, et kõik liikmesriigid peaksid meie kvaliteedinõudmed üle võtma, aga kui me räägime kvaliteedist, siis meie koolitussüsteem on saavutanud väga palju. seega äh, me ei saa toetada seda kohustuslikku perioodi pikendamist kümnelt kaheteistkümnele aastale. Äh, te nõustusite minu muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kuid põhjenduspunktis ma viitasin kooliharidusele vähemalt kümme aastat või äh, sama taseme eksami läbimisel, mis puudutab aga muudatusettepaneku kolmkümmend viis ja te olite ka saja neljakümne kolmanda vastu ja seetõttu mul tekkis äh, probleeme kompromiss kuuga, mis näeb ette kuue aast-, kuueaastase üleminekuperioodi. kuid selle alustingimuseks on äh, üleminek kümnelt kaheteistkümnele aastale ja me ei saa selle kompromissiga sel põhjusel olema nõus ja sellele kompromissile ma rohelist tuld omalt poolt ei anna on oluline näidata, et meie eesmärk on äh, saavutada kvaliteetne haridus. see peaks olema meie lähenemine. meil on vaja tagada hea väljaõppesse saanud medõed, ämmaemandid. seega me peame tagama võrdsed võimalused kõikidele liikmesriikidele, ma ei tea, kuidas me homme kokkuleppele jõuame, kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu selle, et see probleem ei ole mitte ainult Saksamaa probleem, Luksemburgi, Hollandi ja Austria puhul äh, on seisukohad meie oma seisukohtadega üsna sarnased äh,. kahjuks äh, mõned kolleegid nendest riikidest ei saanud meiega täna liituda, nad osalevad teistes komisjonides, kuid hääletavad homme. seega ma pöördun teie poole üleskutsega tagada liikumine ühiste seisukohtade poole, sest tundub, et praegu me liigume vastassuundades sulgen nüüd äh, kõnelejate nimekirja proua Siipel, proua Harkin, proua Jaslovetska ja härra Hendel. kas nüüd võib nimekirja sulgeda? niisiis, nimekiri on suletud. Birgit Siipel. tänan, esinaine. ma tahaksin esitada paar küsimust Need ei ole konkreetselt raporööri adresseeritud, võib-olla Euroopa Komisjoni esindaja, kui keegi on kohal, vastaks neil. mis puudutab Saksamaa koolitussüsteemi, siis on õige, et Saksamaal koolitus on suunatud kõrge kvaliteedi saavutamisele, kuid samas ma tahan juhtida tähelepanu, et ka Saksamaa on inimesed nii kaheteistaastase koolihariduse poolt kui ka vastu, näiteks kutsealade ühendajad ja inimesed, kes tegutsevad nendes vastavates tegevusvaldkondades, seega seisukohad erinevad selles küsimuses. seega kohutustuslik kaheteistaastane kooliharidus enne kutsealast õppe võiks olla ette nähtud ja see ei peaks olema mitte ainult kutseoskuste omandamisel ja äh, medõdede puhul äh, keeleoskuse kontrollimine. Äh, ei peaks olema ülemäära tähtsustatud. loomulikult on oluline, et medõed suudavad patsientidega suhelda, kuid ma ei taha avada debatti selles küsimuses taas kuid ma tahan saada selgusel, miks mettadelt ja ämmaemadelt nõutakse kaheteist aastat koolitust. samas kui hooldajad, kes hoolitsevad vanurite eest, on kategooria, kellele see nõue ei laiene, sest ka hooldajatelt nõutakse spetsiaalseid teadmisi, oskusi ja seetõttu meid huvitab, miks me kohtleme äh, kahte kategooriat erinevalt ähm,. Mariann Harkin. Mariann Harkin, siis proua Jaslovetska Very... proua esinaine, ma räägin lühidalt, kuna aega napib. kõigepealt ma tahan tänada raportööri suurepärase koostööst, mul on väga hea meel äh, äh lõpliku kompromissi üle, kompromiss A, mis saavutati osalise juurdepääsu osas tervishoiutöötajatele ja sellega on saavutatud hea tasakaal ja seda me oleme üritanud selles raportis saavutada. mul on hea meel ka äh, kompromiss E-ga, kus te võtsite üle minu poolt pakutud sõnastuse kus on öeldud selles, et need, kes on kriminaalkaristuse saanud, ei saa enam õigust äh, praktiseerida oma kutsealal ja siin räägitakse ka ajutistest piirangutest. Te olete äh, heaks kiitnud ka enamuse minu muudatusettepanekust ja nüüd kompromiss J. ma nõustun kolleegi Nadjaga, et teave hulk, mida nõutakse kutsekaardil, on liiga suur ja ilmselt sellega tekib terve rida probleeme, kuid ma tänan äh, ja ma olen väga rahul selle tulemusega. proua Jaslovetska ja siis härra Hendel. suur tänu, äh, proua esinaine. mu kolleeg juba tõstatas eh, selle vastuolulise küsimuse, mis puudutas kümne, kaheteist aastast perioodi Saksamaal. ma ei tea, kas ma sain õigesti härra Mannist aru, miks ta on vastu võimalusele kohandada seda kuueaastase üleminekuperioodi jooksul, millise ettepaneku on teinud raportöör kompromissis kuu me peaksime leidma ühise näitaja ja see ei peaks olema mitte väiksem, vaid suurem ja ma arvan, et Saksamaa on heaks eeskujuks siin. seega ma olen veidi hämmeldunud, miks Toomas Mann selle vastu on. kuue aasta jooksul on võimalik ju see vastuoluline küsimus lahendada. jah, ta ütles väga selgelt välja, mida ta mõtleb. ta Äh, ta ei taha üldse midagi teha, kui tulemust ei ole. Toomas Hendel järgmisena. Ich kann jetzt nicht für Thomas Mann reden, aber ich rede in dieselbe Richtung wie er. ma ei saa Toomas Manni nimel kõnelda, kuid ma nõustun suurel määral sellega, mis ta ütles. me peaksime täpsustama, kas küsimus on kümme või kaksteist aastat, kas see on täielik keskharidus või mitte. ja seda me ei ole aruteludes veel käsitlenud kas kasutatakse erinevat süsteemi või metoodikat. ma olen äh, kõnelenud sel teemal Prantsuse kolleegidega äh, viimase kahe aasta jooksul. Mm, Prantsusmaal on üle mindud äh, sellest kaheteistaastaselt õppelt ähm, kutseõppesüsteemile. meie süsteem on teistsugune, meil on niimoodi ähm, põhikoolil põhinev kutseõpe, mis on hoopis erinev Prantsusmaa süsteemist. seega ma usun, et Euroopas juba valitsevad kõrged normid, see, et Saksamaal on kümneaastane nõue, ei muuda ju meie poolt pakutavat haridust halvemaks. keegi ei saa ju tõsiselt väita, et et ta suudab proua Merkeli panna oma seisukohta muutma. Äh, kohustusliku koolihariduse perioodi muutmine kümnelt kaheteistkümnenda aastale on probleem, sest me peame arvestama ka liikmesriikide haridussüsteemide ajaloolist tausta, arengut ja ma ei usu, et meie riigis koolitatud meetodid oleksid halvemad teiste riikide meetodidest. samas aga tuleb silmas pidada ka seda, kui me ütleme, et kaheteistaastane üldharidus või vastav äh, kutsekvalifikatsioon äh, märkimisväärse akadeemilise komponendiga, see võiks olla ka, kui me kavatseme kokku leppida mingist üle-euroopalist standarditest, siis me saaksime teha sammuks edasi äh, kompromiss Q. Äh, kaotaks igasuguse mõtte arvest seda, mis ma varem ütlesin. niisiis, me oleme juba ajakavast maha jäänud. olen nüüd kõneajaga äh, karmim. kas komisjon soovib sõna võtta? ei soovi, suurepärane. niisiis, teinekord võtate sõna. Äh, raportöör, võtke arutelu kokku, palun jah, tänan, proua esinaine. Äh, on tekkinud väike segadus ja võib-olla ma püüan selgitada asju. Toomas, sinu muudatusettepanek number kolmkümmend kuus ma ei toetanud seda, kuna see on vastuolus äh, meie poolt tehtud tööga, fraktsioonide poolt tehtud tööga, mis peegeldub muudatusettepanekus kuu ja on vastuolus kõige sellega, mida me oleme teinud ja ma rääkisin sellest ka oma eelmises sõnavõtus. ma olen teadlik sellest, et kui me jõudsime kompromiss, muudatusettepanek kuune, siis tekivad probleemid mis omakorda tähendab seda, et me visame lapse koos pesuveega vannist välja. ja seega viskame vannist välja ka kuupikkuse töö tulemused. aga kui me vaatame nüüd kompromissmuudatusettepaneku kuju, nagu ma juba ütlesin, ma suhtun sellesse suure kirega, sest enne kui minust sai parlamendiliige, vastutasin ma suures haiglate kompleksis medõdede tööst Itaalias. seega mulle on selle tegevusvaldkonna probleemid tuttavad ja aastate jooksul on suhtumine sellesse ametisse, medõdede kutsealasse ja see, kuidas neid koheldakse, ei ole eriti muutunud ja väga raske on medõdedel liikuda ühest riigist teise. Med-, õendus on äh, eriala äh, ei teki raskusi töö leidmisel, sest meetodesid ikka on puudu. seega me ei saa rääkida meetodide äh, väljaõppe pikendamisest või lühendamisest sõltuvalt äh, töökohtade arvust äh,. kui me vaatame selle arsti pilgu läbi siis ma usun, et ka Saksamaa arsti ei teeks ettepaneku arstide väljaõppele kulutatava aja vähendamisele. keegi ei pooldaks seda, sama võiks öelda ka meetodide kohta. kui meetod ei saa piisav väljaõppe, siis äh, milline on selle äh, hind, patsiendi surm? Äh, ettepanek et komisjon on seda teksti lahjendanud, kuna äh, arste näiteks on puudu, kui me teeksime ettepaneku ka arstide väljaõppe aja lühendamiseks, oleks see revolutsiooniline ettepanek. seega samast põhimõttest lähtudest äh, peame me käsitlema ka õendust kui kutseala. on kakskümmend neli liikmesriiki, ma kordan seda üle võib-olla väikese iroonia tooniga, kui meie suudame Itaalias kohaneda uue olukorraga, siis ma usun, et Saksamaa tuleb sellega toime. Äh, kompromiss kujuneb ette mm, kuueaastase üleminekuperioodi direktiivi jõustamiseks, see on väga mõistlik kompromiss, kuus aastat. me ei tea, mis selle aja jooksul toimub, kas majanduslangus lõpeb, kas see süveneb või mitte, kuid me ei soovi, me et direktiiv tõesti jõustuks ja see on, ma usun, üks olulisemaid kompromisse, milleni me jõudsime. kui me räägime nüüd vanurite hooldajatest, minu kodumaal ei tehta vahet üldiselt medõdede vahel ja nende medõdede vahel, kes töötavad vanuritega, kes hoolitsevad vanurite eest, meil on lihtsalt medõed. võib-olla äh, selle küsimuse tõstataja on pärit liikmesriigist, kus selline vahe esineb ja võib-olla me saaksime esitada muudatusettepanekud äh, ka nende olukordade hõlmamiseks. Äh, rääkides nüüd äh, keeleoskuse testist, siis seda me peaksime toetama. on nõutud rohkem keeletesti mida veel mainiti? ma arvan, et ma kommenteerisin kõike suurepärane. lõpetuseks ma saan aru, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise äh, küsimus äh, on äh, probleem, kas keegi peab käima koolis kümme aastat või kaksteist aastat. ma arvan, et see asi puudutab väga paljusid kutsealasid. ja väga palju on ka veel teisi äh, probleeme, mis siin võivad äh, tekkida ja millega me peame arvestama ja millega meie raportöör peab arvestama. niisiis hääletame homme ja nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. Äh, selleks on kaheteistkümnes punkt, vaatame läbi muudatused, mis puudutavad proua Morin Chartier raportit ja raport on siis äh, direktiivi, tegemist on direktiivi ettepanekuga, mis puudutab tööohutust ja töötervishoidu ja nimelt siis kokkupuuteid äh, füüsiliste mõjuritega, täpsemalt siis äh, elektromagnetväljadega. Äh, tahaksin teile lihtsalt, kas te võiksite palun lahkuda vaikselt? kui teil on vaja saalist lahkuda, palun tehke seda vaikselt, aitäh. Donc nous avions niisiis me oleme pikendanud muudatuste esitamise tähtaega, arvestades nõukogus toimuvat ja nüüd annaksingi sõna siis meie raportöörile, et ta tutvustaks meile äh, see, seda, äh, neid muudatusettepanekuid. Äh, suur aitäh, esinaine. niisiis me jätkame seda tööd pärast seda, kui nõukogu äh, on äh, siis äh, edasi liikunud, arvestades siis erinevate eesistujate maade poolt seatud rütmi. mõned eesistujamaad on te-, tahtnud teha tööd tekstiga, teised jälle lisadega ning see on tekitanud meie jaoks väga palju probleeme. Äh, meil on olnud üsna keeruline järgida kõiki neid erinevaid äh, protseduure, mis äh, iga kuue aasta taga, kuue kuu tagant siis toimuvad. aga olgu, kuidas on, meil on esitatud üle kahesaja muudatusettepanekut. Neid esitati siis kõikidest fraktsioonidest, ligemale pool rohelistest fraktsiooni, roheliselt ning ma tahaksin teid tänada selle eest, et te pikendasite muudatuste esitamise tähtaega ja mul on väga hea meel, et ma saan tutvustada nüüd siis äh, kuuteist täiendavat muudatusettepanekut, äh, sest et kogu see töö, mis me siin parlamendi töörühmas oleme teinud ning äh, mis läbi nende muudatuste me saame oma seisukohti lähendada Need erinevad äh, muudatusettepanekud puudutavad kõigepealt äh, vajalikku tasakaalu töötajate kaitse vahel, aga ka äh, siis teatud meditsiiniseadmete kasutamist ning muudatusettepanekud, mis siis kõigilt fraktsioonidelt tulid, Äh, just nimelt äh, rõhutasid siis seda tasakaalu äh, ja rõhutasid, et on vaja kaitsta siis töötajaid, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega, aga samas paluti ka, et kahe tuhande neljanda, nad rõhutasid, et kahe tuhande neljanda aasta direktiivi tegelikult pole kunagi korralikult rakendatud nüüd eh, teine punkt, mille kohta on palju muudatusettepanekuid, eh, puudutavad neid eh, miinimumnõudeid. aga neid ei tohi siis kasutada selleks, et olukord liikmesriikides halveneks. et ei muudetaks veelgi madalamaks neid nõudeid, mis liikmesriikides juba kehtivad ja kolmas valdkond, eh, mis ei ole sugugi kerge valdkond, eh, nimelt me tahame siis eh, ühelt poolt arvestada pidevalt toimuvate tehniliste edusammudega, edusammudega, mis toimuvad elektrimagnetväljade kasutamisel, aga samas tahaksime arvestada ka nende piirangutega, äh, mida meil on üha rohkem. Äh, need piirangud puudutavad siis äh, just nimelt tehnoloogia arengust tingitud ohte ning neljas töösuund, kus samuti esitati väga palju muudatusettepanekuid, on see, et Eh, tuleb arvestada selliste meditsiiniteadme, seadmetega nagu näiteks südamestimulaatorid ja muud siirdatud meditsiiniteadme, seadmed, nendega tuleb samuti arvestada, kui inimesed puutuvad kokku elektromagnetväljadega eh, viies eh, tegevussuund, nimelt me tahaksime koostada siis sellised kasutusjuhendid äh, Äh, nagu teatud riikides juba on, näiteks madalmaades, kus sellised kasutusjuhendid või suunised äh, on äh, vahendiks, mida ettevõtete juhid saavad kasutada selleks, et kaitsta oma personali ning siia lisaksin ka need muudatusettepanekud, mis puudutavad jälgitavust või kontrolli Eh, sellepärast et eh, kõik see on lõppkokkuvõttes seotud siis personalikaitsega. Eh, kuues valdkond või tegevussuund puudutab selle direktiivi võimalikku läbivaatamist kas me kehtestame suhteliselt lühikese aja läbivaatamiseks või lihtsalt ütleme, et äh, see vaadatakse läbi vastavalt uuringutele ja teaduse arengule ja nõnda edasi. Äh, see on küsimus, milles me peame jõudma kokkuleppele äh, erinevate fraktsioonidega nii et, et selle üle on vaja pidada läbirääkimisi ja seitsmes punkt Äh, siis äh, keskpikas perspektiivis mõju, äh, mis nendel seadmetel võib, või sel kiirgusel võib olla. niisiis võtaksingi sellisel moel kokku nende muudatuste sisu, mille siis erinevad fraktsioonid esitasid. tahaksin lisada veel kiiresti kuusteist muudatusettepanekut. Need on esitatud, need ma olen ise esitanud ma tahaksin öelda, et muudatus kakssada kolmkümmend neli, kus arvestatakse siis, siis eranditega mis on ette nähtud kahe tuhande neljanda aasta direktiivi ülevõtmiseks. ja sellele direktiivile me siis tuginesime. ja seal pannakse paika siis kolmkümmend üks oktoober kaks tuhat kaksteist, kaksteist kolmteist Äh, kus tuleb siis otsustada, kas kahe tuhande neljanda aasta direktiivi pikendatakse või ei. nii et, et meie äh, eesmä-, meie töö peab lõppema siis enne seda tähtaega ja seega tuletaksin kõigile meelde, et me sooviksime selle teemaga ühele poole saada. Äh, teine muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis ma siin olen võtnud sihikule just nimelt töötajate turvalisuse, nende töötajate, kes puutuvad kokku äh, elektromagnetväljadega ja muudatus kakssada kolmkümmend kuus puudutab siis äh, konkreetseid äh, sektoreid juba ja samuti pakume liikmesriikidele väga siis võim-, välja võimaluse luua siis konkreetsed, kehtestada konkreetsed kaitsemeetmed et niimoodi siis võimalikke probleeme lahendada. kakssada kolmkümmend seitse on muudatusettepanek, mis puudutab siis nende kokkupuute piirmäärade ületamist. tööandjad peavad rakendama siis vajalikke meetmeid, tagamaks töötajate ohutust kakssada kolmkümmend kaheksa on muudatus, kus me täpsustame siis neid ohte, mis on seotud siis äh, tervisele ja ohutusele. ja äh, räägime siin ka siis meditsiiniseadmetest, millest ma just äh, kõnelesin, siis igasugustest siirdatud meditsiiniseadmetest, proteesidest Äh, nendest ma juba kõnelesin siis äh, ning kolmandaks äh, me peame nõu siis ekspertidega järgmisel neljapäeval. kohtume siis ekspertidega ja kohal on ka erinevate fraktsioonide variraportöörid selleks, et me saaksime siis vaadata, millised on need rakendusväärtused Äh, millised on, äh, me peame siis nende osas äh, läbi kompromissmuudatuste kokkuleppele jõudma. järgmine muudatusettepanek on seotud lihtsustamisega, see puudutab siis rakendusala kakssada nelikümmend muudatusettepanek tugevdab siis seda asjaolu, et see direktiiv ei käsitle pikaajalist elektromagnetväljade mõju kakssada nelikümmend üks tugevdab siis äh, tööandjate rolli ja nende vastutust. ja sama kehtib ka kahesaja neljakümne teise kohta. Äh, kakssada nelikümmend neli paneb paika siis äh, siseriiklikusse õiguse ülevõtmise ning kakssada nelikümmend viis puudutab siis äh, erandeid, äh, mis puudutab artiklile kolm, see on siis seotud kokkupuute piirmääradega. Äh, ning erandid, mis puudutavad siis magnetresonantstomograafiat ning samuti räägitakse nendest ka muudatuses kakssada nelikümmend seitse, kakssada nelikümmend kaheksa räägitakse siis konkreetsetest eranditest ja niimoodi olengi ülevaate andnud siis kõigist muudatusettepanekutest. ja loodetavasti siis pärast, kui me oleme neljapäeval kohtunud ekspertidega, saame edasised kompromissid välja töötada. Äh, proua Rapti ja siis Karima Teili. aitäh raportöör tutvustas juba väga hästi oma raportit, äh, tahaksin teda tänada tehtud töö eest. Äh, me oleme edasi liikunud kiiresti ja see on väga hea. Äh, ning ma saan aru, et ma pean tegema lühidalt, te viitate kellale. viimased muudatusettepanekud, mida meie raportöör esitas näivad äh, minevat heas suunas, õiges suunas. ometigi äh, on ka mõned küsimused, äh, mille osas oleks vaja veel kõnelda. pikaajaline mõju on äärmiselt oluline küsimus. siiamaani ei ole meil veel teaduslikke andmeid, mis näitaksid, et on olemas mingi pikaajaline mõju. samas aga ei, ei, ei, ei, ei saa me olla kindlad, et mitte midagi ei juhtu. võib-olla ma tooksin ühe, ühe näite küsimuse kohta, mida arutame homme, ma räägin asbestist Äh, mitte kunagi ei ole tehtud äh, uuringuid, äh, meid on kogu aeg rahustatud, on ehitatud hooneid. Euroopa Komisjoni joon on ehitatud, mis on täis asbesti ja korraga selgus, et asbestil on kahjulikud mõjud. ja me ei taha, et sama asi korduks ning seetõttu ma arvan, et me peame tõesti väga hoolikalt jälgima, millised on arengud, mis toimub Äh, ning me peame tõesti olema valvel äh, selleks, et me saaksime koheselt reageerida, kui probleemid tekivad, sellepärast et ei maksa unustada, et äh, et selle direktiivi keskne mõte ja meie töö keskne mõte on ennetus. ja samas vaimus näen ma ka neid muudatusi, Äh, mis on seotud äh, teatud mõjuga tervisele. nii et, et ma arvan, et siin me peaksime ka äh, ennetusele rõhku panema. mis puudutab nüüd neid piirmäärasid, teatud juhtumite puhul jah ma, ma saan aru, et teatud juhtudel see võib paika pidada, aga, aga, aga me peame ikkagi täpselt äh, vaatama, kes otsustab, milli-, millised on need väärtused või mi, millest me räägime. ma ei saa päris hästi aru Äh, mil-, kuidas ennast väljendada, kuidas rääkida sellest murest, mis mul on. Äh, nii et, et äh, ma arvan, et on siiski terve rida küsimusi, mis tuleb esitada selleks, et me saaksime kodanikke maksimaalselt kaitsta ja mulle tundub, et see raport on väga oluline, me peame ära ootama kõik muudatusettepanekud ja on väga oluline, et me lõppkokkuvõttes kohtume ka ekspertidega ja spetsialistidega, kes võib-olla suudaksid vastata meie küsimustele ja ja suudaksid siis tõesti vastata neile väga olulistele küsimustele ja loomulikult tuleb ära oodata ka kompromissmuudatusettepanekud, mis raportöör välja töötab. Ehm, me oleme valmis neid äh, Äh, kiiresti läbi vaatama, me tahame kaitsta Euroopa kodanikke, kes puutuvad kokku nende füüsiliste mõju, mõjuritega, näiteks elektromagnetväljadega ma paluksin kõnelejatel teha äärmiselt lühidalt, sest meie istungi aeg on läbi. Karima Teli ja siis proua Haakin. aitäh, ma tõesti teen väga lühidalt. mina tahaksin tänada Elizabeth Morin-Chartier'd kogu selle protsessi ja koostöö eest Äh, see oli väga läbipaistev algusest peale äh, ning tahaksin teda tõesti tänada. mina äh, sain just teada, milline on nõukogu seisukoht. esmapilgul näib, et see tekst on üsna tasakaalustatud, üksikasjalikult ma pole seda veel jõudnud vaadata ja mul on väga hea meel eh, selle üle, et eksperdid eh, jagavad meile selgitusi ja me saame niimoodi head kompromissid eh, välja töötada. ma tahaksin tõesti, et me tegutseksime kiiresti, sest me oleme väga palju aega juba kaotanud ma arvan, et me ei saa enam oodata, meil on vaja head kompromissi, kuulame ära, mis ekspertidel öelda on ja läheme selle asjaga edasi. Marian Harkin ja siis härra Clark. Be... suur tänu, ka mina teen väga lühidalt, sooviksin tänada raportööri väga pragmaatilise lähenemise eest. meil on kaheteist kuuga vaja asi paika saada ja ma arvan nüüd, kui liikmesriigid on hakanud rohkem kokku hoida, on meil vaja leida ühine, ühisosa ja tõesti ootan äh, kohtumist ekspertidega ja vaatame, kuidas saame edasi liikuda lõplik märkus, aitäh muudatusettepanekute eest, nii mõnigi neist puudutas äh, teemasid, mis meile tõsiselt huvi teevad, näiteks erandid magnetomograafide puhul ja mitte vaid töötajatele, aga ka nendele, kes hooldustöid teevad. samuti keskendumine lühiajalistele mõjudele, mis on teada, panin tähele, mida ütles proua Rapti, jah, me peame need kaks küsimust äh, eraldama, samuti see, mis puudutas äh, ajagraafikut, aitäh. Merci beaucoup, monsieur Clark suur aitäh, härra Klaak! aitäh! ma tean, et magnetomograafia ei ole vaid üks osa, on elektromagnetväljadest, loomulikult on tegemist olulise teemaga, see on väga levinud äh, tänapäeva meditsiinis. ühel viimastel kohtumistest küsisin ma kahelt eksperdilt, kes olid meid nõustanud paar aastat tagasi Äh, mis puudutas nüüd piirmäärade läbivaatamist, kas nad oleks rahul selle ettepanekuga, mis meil hetkel on ja nad ütlesid, et jah. kui ma koju jõudsin, siis äh, arutasin seda äh, Inglismaa ekspertidega doktor Kiival King's kolledžist ja ta ütles, et kui see ettepanek läheks sellisel kujul läbi, siis oleks ta sellega rahul. kuid sellest ajast on tehtud uusi muudatusettepanekuid Äh, siin on mitmeid probleeme, muuhulgas neli muudatusettepanek number viis paneb paika piirmäärad, mis puudutavad äh, kasutamist tervishoius, aga samas, mis puudutab äh, magnetresonantsuuringuid muudes valdkondades, jäävad erandist välja. aga me peame silmas pidama neid kõiki valdkondi ja muudatusettepanek kakskümmend kolm on sarnane seitsmekümne kuuele ja saja seitsmekümne üheksale, puudutab erandite aega viis aastat. tõenäoliselt selle viie aastaga ei leida uusi tõendusmaterjali ja juhul, kui neid leitakse, siis on komisjonil eelisõigus alati see direktiiv läbi vaadata siis sõjaline kasutus, näiteks NATO erand jääb paika, aga samas on juba olemas rahvusvahelised standardid selleks, et kaitsta töötajaid elektromagnetväljade mõju eest. seega ei ole see asjakohane. seitsekümmend kolm viitab ettepanekule, mis puudutab miinimumdistantsi äh, allikast, see aga muudab olukorra võimatuks sest elektromagnetresonants ongi see tehnoloogia, mida me kasutame. see puudutab põhiliselt äh, just seda, et see mõju on hetkeline ja siin ei saa mingisuguseid keskmisi näiteid kasutada ja siin vaid mõned näited äh, doktor Kiivelilt, kes on selle valdkonna ekspert, suur tänu! Ähm, äh, aitäh! proua Sofoklos äh, komisjonist. suur aitäh. aitäh, äh, äh, esinaine. aitäh, et palusid nõukogul lühidalt tutvustada nõukogu järeldusi Äh, suur aitäh selle kutse eest, meil on väga hea meel siin olla, et me saaksime tutvustada viimase EBSCO nõukogu äh, järeldusi. neljandal oktoobril jõudsid ministrid üldisele lähenemisele sellel väga keerulisel teemal, keerulisel tehnilisel teemal. Küprose eesistumise algusest peale on meie jaoks prioriteediks olnud äh, oktoobrikuisel ülemkogul kokkulepe saavutada. me teame, et ainult niimoodi saame hoolitseda selle eest, et et selle e, ettepaneku eesmärk on endiselt e, realistlik. E, arutelud nõukogus olid üsna keerulised ja see, seda on pidanud kogema kõik eesistujamaad, kes selle teemaga on tegelenud, me pidime tegema väga suurt tööd ja, ja aeg surus ka peale, aga meil on hea meel, et see tulemus, mis ministrid saavutasid, on hea ja meie arvates on see parim võimalik kompromiss Äh, nõukogu tunnistab, et selle ettepaneku äh, peamine eesmärk on tagada töötajate kaitse. Äh, samas tunnistatakse ka, et on vaja hoolitseda selle eest, et uut direktiivi saaks ellu rakendada ning et tegevus, ettevõtete tegevus saaks jätkuda Äh, nõukogu tugineb äh, soovitustele, äh, mille on välja andnud mitteioniseeriva kiirguse eest kaitse rahvusvaheline komisjon. me tugineme magnetväljade mõju-uuringutele Äh, ning äh, meil olid äh, väga paljude erialakomisjonide esindajad seal, kes siis selgitasid ettepaneku tehnilisi aspekte. me oleme täiesti kindel, et need ek-, need eksperditeadmised on leidnud ka tekstis kajastamist nõukogu koostatud tekstis äh, äh, nähakse ette ka erandid äh, teatud väga konkreetsetel juhtumitel, näiteks on väga oluline, et magnetresonantstomograafia kasutamine saaks jätkuda tõrgeteta ning nõukogus heaks kiidetud tekst võimaldab liikmesriikidel teha erandeid konkreetsetele tegevustele või tööstusharudele. Need erandid võimaldavad siis äh, ajutiselt neid äh, kokkupuute piirväärtusi ületada ja neid võib lubada siis ainult äh, täiesti põhjendatud juhtudel ja koostatud tekst lubab liikmesriikidel ka oma territooriumil kasutada siis ekvivalentset kaitsesüsteemi siis relvajõududel igatahes on töötajad igal juhul eh, kahjuliku mõju eest tervisele ja igasuguste turvariskide eest kaitstud me leiame, et see üldine lähenemine, mis möödunud nädalal saavutati, on suur samm edasi, mis aitab äh, saavutada esimest, esimesel lugemisel parlamendiga kokkulepet selles küsimuses. me usume, et see tekst, mis vastu võeti, on väga kvaliteetne ning peegeldab äh, tasakaalu töötajate kaitse ning äh, direktiivi rakendatavuse põhimõtted. me oleme kindlad, et Euroopa Parlament jagab nõukogu seisukohta et äh, aja, ajapiiranguid arvestades on võimalik ainult kiire kokkulepe esimesel lugemisel ning äh, nõukogu jääb ootama tihedat koostööd parlamendiga eelseisvatel kuudel. aitäh, jah, ajasurve on täpselt see sobiv termin meil praegu. Äh, tõlgid andsid meile viis minutit juurde. niisiis, proua äh, Morin Chartier, te saate lõpuks kaks minutit äh,. ainult üks asi ongi öelda. kõigepealt ma leian, et meil on vaja äh, nõukoguga üks oluline äh, samm, üks oluline samm on juba ületatud siis neljandal oktoobril ning äh, ma usun, et kõik variraportöörid soovivad teha kõik, mis nende võimuses, selleks et meil tõesti õnnestuks ühiselt sellest praegusest ummikust, mis on kahe tuhande neljandast aastast saadik kestnud, välja pääseda Äh, me kõik oleksime väga uhked, kui meil õnnestuks ja ma tahaksin kõiki tänada, aitäh. niisiis, äh, tänan teid. ja me vaatame siis äh, üheksateistkümnendal novembril läbi need kompromissmuudatusettepanekud ja tänane istung on lõppenud ja kohtume homme kell üheksa ja esinaine tänab ka töid.